Ladies and gentlemen, good morning! daamid ja härrad, tere hommikust! Äh, palun teil lahkelt istet võtta, nii et saame tänase programmiga alustada. ma loodan, et teil oli väga hea äh, tore õhtu, saite välja puhata ning äh, seedida läbi kõik see mõtteaine, mida eile siin äh, jagasime enne kui alustame, siis äh, internetiülekanne äh, on ka täna käimas ning äh, te näete ka video vahendusel konverentsi veebilehel hiljem neid ettekandeid ja kogu meie programmi, nii et kui teie tudengid tahavad hiljem järelvaadata seda programmi, siis on see võimalik meie saali ukse taga on siin TG meie peadirektoraadi tegevuste kohta mm, brošüürid ka vene ja türgi keeles leidsime eile restoranist Kanani kaamera, Isabellal on see praegu siin käes, nagu näete, nii et kui Kanani kaamera kuulub teile ja te on kadunud, siis äh, minge Isabella poole, pöörduge ja saate kätte. ja ka konverentsi lõplike osalejate nimekiri on meie veebilehel olemas, nii et kõik need, kes kohal olid, nende nimed on veebilehel kirjas. Äh, aga nüüd äh, läheme kohe asja juurde eile kuulsime sellest, et tõlket on võimalik õppida ja õpetada, selleks on vaja väga palju pühendunud eesmärgipärast harjutamist, aga täna hommikul hakkame rääkima sellest, mida tõlge tegelikult äh, tõlkide ajuga teeb. räägitakse ju kuulujutte sellest, et äh, tõlgid ei saa Alžeimeri tõbe, aga nüüd me saame tõepoolest vaadata tõlkide peade sisse. järgmine kõneleja just seda oskabki meie järgmine kõneleja on väga hea äh, meie peadirektoraadi sõber. me nimetame teda ajumeheks ja tal ei ole selle vastu midagi. ta on lõpetanud Cambridge'i ülikooli ning äh, on ka seal doktorikraadi saanud. Äh, ta on Ühendriigi, Ühendkuningriigi Ajuuuringute Keskuse osakonna juhataja ning äh, Genfi ülikoolis äh, on ta äh, tegelenud ka uuringute küsimustega ning täna räägib ta neurobioloogiast ja sünkroontõlkest. doktor Aleksis Herve Adelmann on teie ees. Euh. suur aitäh mul on äh, väga hea meel äh, selle üle, et saan meie uuringute tulemusi teiega jagada ja räägin nendest uuringutest, mida me teeme pea, praegu Genfi ülikoolis suulise ja kirjaliku tõrke osakonnas äh, koostöös siis arstiteaduskonnaga nii et, et uurime siis tõesti, mis toimub sü sünkroontõlke ajal tõrgi, tõlgi ajus. Äh, üks oluline küsimus on äh, see, et miks üleüldse uurida tõlgi aju? Äh, meie jaoks on suuline tõlge ülesanne, mis on suuline tõlge oskus, mis on seotud õppimise ja harjutamisega ja tegemist on tõesti suurepärase mudeliga, mis meil võimaldab äh, uurida äh, neuronaalseid aluseid, mis eksisteerivad äh, mitte üksnes äärmusliku keelelise kontrolli ja kognitiivse tegevuse valdkonnas ja vaadata ka, kuidas mõjutab siis tõlgikoolitus tõlkide ajuplastikat ja annan teile nüüd lühikese ülevaate sellest, kuidas inimese aju üleüldse välja näeb Te näete siis ekraanil äh, läbilõiget siis äh, ajust. Äh, see on siin mitmevärviline kujutlus ja pea tagaosas asub siis kuklasagar, see on sinisega siin tähistatud ja see ajuosa on põhiliselt seotud nägemisega. seejärel Äh, kollane ala, tegemist on siis kiirusagaraga, äh, see ajuosa on seotud siis sensoorse informatsiooni integratsiooniga, siin on siis jumelt äh, need võrgustikud, ähm, mis töötlevad neid aistinguid, mis meie aiu tuleb ja samuti on see ajuosa seotud siis tähelepanuga, kui me kuulame oma kaasvestlejad näiteks, siis allpool rohelisena on siis oimusagar Äh, see on väga oluline, see äh, ajuosa on siis seotud kuulamisega, kõige info, kogu infoga, mis tuleb kõrvade kaudu, see on samuti seotud emots-, emotsioonidega ja samuti mäluga, eelkõige pikaajalise mäluga. ja ees siis punasega on otsmikusagar, äh, see on siis võib-olla aju arengus kõige uuem osa ja see tegeleb siis nii-öelda täidesaatvate funktsioonidega Äh, väga arenenud äh, kognitiivsete funktsioonidega, liigutumustega, see on seotud näiteks sellega, kuidas me oma tegevust äh, planeerime, kõigi liigutuste dünaamikaga ja meid huvitab iseäranis kaks ajusagarat, nimelt siis otsmikusagar ja oimusagar, mis meie arvates on just nimelt sünkroontõlke kontekstis äärmiselt huvitavad ma räägiksin nüüd siis kiiresti nendest asjadest, mida tuleb nendest äh, nii-öelda täidesaatvatest ülesannetest, mida tuleb siis suulise tõlke ajal teha sünkroontõlke ajal Äh, ja siin on üks sõna, millele ma prantsuskeelset vastet ei leia, switching ehk ümberlülitamine, äh, tõlk peab äh, siis ennast ümber lülitama algkeelest sihtkeelele, siis tähelepanu kontroll, tõlk peab alati jagama oma tähelepanu sissetuleva infovoo ja selle info vahel, mis siis tema suust väljub, samas tuleb kontrollida vigu, tõlk peab vältima vigase tõlke produtseerimist ja samuti on oluline konfliktide lahendamine. konfliktid võivad tekkida nende keelte vahel, mis tõlgi ajus mõlemad aktiivsed on ja tavaliselt, kui inimene e, oskab mitmeid keeli, e, siis e, tavaliselt me kasutame ainult ühte keelt korraga, aga tõlke käigus Äh, me oleme sunnitud äh, töötama mitme keelega korraga ja seda tuleb teha pidevalt ja tuleb vältida seda, et äh, need keeled ei hakkaks üksteist segama. ja siis loomulikult on veel töömälu ja siin me salvestame siis seda infot, ja äh, tõlk loomulikult peab kuulama infot, äh, salvestama selle info selleks, et sellest siis tähendus välja võtta ja siis tuleb see sõnum või see välja võetud info äh, teises keeles edasi anda. kõik need protsessid on väga-väga huvitavad ja tegelikult mõned nendest protsessidest esinevad ka mujal, mitte ainult suulises tõlkes. me juba ütlesime, et teatud eelised on olemas ka kakskeelsetel inimestel ja meie jaoks on seetõttu väga huvitav uurida neid inimesi, kes siis peavad iga päev nii-öelda kasutama kahte keelt. ja kui vaatame nüüd tõlkide töömelu, siis tõlkide töömelu, mälu on parem kui tavalistel kakskeelsetel inimestel Ehm, me tegime uuringuid, eh, mis näitavad, et kogenud eh, sünkroontõlgid eh, suudavad näiteks pare-, pikk, meelde jätta pikemaid sõnaridasid, mis neile ette loetakse ja seda ja ne, nende tulemused on paremad kui siis keeleõppijatel või kakskeelsetel inimestel ja nad ei suudi, suuda mitte üksteist paremini meelde jätta siis eh, sõnade ja numbrite jadasid, vaid nad suudavad teha ka mitmeid eh, ülesandeid, täita mitmeid ülesandeid paralleelselt. ja nad eh, suudavad sissetulevat infot näiteks ka töödelda. ja on ka selliseid üllatavaid oskusi, näiteks oskus igasuguseid ärritajaid või segajaid alla suruda Äh, kogenud tõlgid on, äh, suudavad näiteks paremini äh, alla suruda igasugused visuaalsed segajad. me tegime, viisime läbi ühe katse Äh, kus äh, tuli äh, mitte tähelepanu pöörata igasugustele visuaalsetele ärritajatele. siin on üks rist keset seda ekraani ja korra, tuleb vaadata ekraani keskpaiga, korraga ilmub segaja, siis ilmub teise, teine segaja teises ekraani servas ja see kaob kiiresti. ja kui me jälgisime nüüd seda segajat, mis ekraanile ilmub, siis me ei märganud seda, et siia ekraanile ilmus hetkeks ka väikene noolekene see noolekene oli siin äh, vasakul pool ja katsed on tõestanud, et tõlgid suudavad sellistele ärritajatele või segajatele paremini vastu seista. niisiis äh, näib, et äh, tõlkidel on siis teatud üldised omadused palju paremini välja arenenud. ja siin on tegemist siis ühe teise katsega, tegemist on äh, kognitiivse paindlikkuse katsega. Äh, tegemist on ülesandega, mida nimetatakse Wisconsini kaarti, kaartide sorteerimise ülesandeks, nii et, et siin tuleb äh, sorteerida sada kaheksat kaarti. Neid tuleb siis sorteerida kas värvi järgi kujundite järgi, mis kaartidel on või mingi muu tunnuse alusel. Äh, äh, need tuleb siis panna äh, hunnikutesse vastavalt siis ülesandele. tegemist on, ei ole väga kerge ülesandega, sellepärast et neid reegleid iga tüki aja tagant muudetakse ning need muutused tähendavad, et iga kord, kui siis äh, reegleid muudetakse, tuleb leida uus sorteerimisstrateegia. ja tõlgid suudavad siis selle katse käigus äh, oma strateegiat palju kiiremini muuta kui need inimesed, kellel ei ole äh, tõlkimise kogemust. niisiis Äh, tõlgid suudavad omandada uued reeglid ja neid kohe ka rakendama hakata. nüüd, äh, kui seda kõik kokku, see kõik kokku võtta, siis tõesti äh, sünkroontõlge kutsub esile kognitiivseid muutusi, aju kohaneb siis nende uute oludega ja nüüd üritame need siis seostada need kognitiivsed eelised ajus toimuvate protsessidega tõlke käigus. ja nüüd Äh, läheksin nende äh, uuringute juurde, mitte äh, sooritamiseks kasutasime magnetresonantskuvamist. jah, loomulikult katsealused olid elusad, aga uurimismeetoditega me neile mingit kahju ei tekitanud, lihtsalt uurisime aju morfoloogiat, seda, mis ajus toimub nii ja kõigepealt jällegi väike üle, ülevaade sellest, mis ajus toimub. vasakul on siis kaks kaks pilti ajust ja parempoolne poolkera, vasakpoolne ajupoolkera. sinise ja rohelisega on siis näidatud need ajupiirkonnad, mis on äh, aktiivsed, kui me viiekümnel katse alusel palusime siis teha varitõlget, nii et, et korrata järgi seda, mida nad kuulsid. nii et, et äh, ei olnud vaja keeli vahetada, nad äh, lihtsalt pidid kordama järgi seda, mida nad kuulsid ja nagu me siin näeme näitan äh, teile siis siin täpsemalt äh, ja äh, need tegevused või need ajuosad, mis on aktiivsed, on seotud siis kuulamisega, artikuleerimisega ja kõiki neid protsesse tuleb sooritada samaaegselt Äh, siin oranžiga ümbritsetult äh, näeme siis äh, motoorseid võrgustikke, näiteks Proka keskust, mis on seotud kõne produtseerimisega, artikulatsiooni kontrolliga ja siin siin on siis Vernike piirkond, see ajupiirkond on samuti seotud kõnega ja just nimelt arusaamisega Äh, äh, mõtte väljavõtmisega sellest auditiivsest voost, mis meieni jõuab ja siin me näeme siis äh, aju keskel äh, siis äh, sellist premotoorset ala. Äh, see ala on seotud just nimelt emotsioonide töötlemisega, mitte niivõrd mootor ja motoorsete liigutustega ja tegemist on siis äh, Äh, tõesti väga olulise ajupiirkonnaga jällegi tõlkes. ja äh, vaatame, mis juhtub ajus siis, kui me lisame nüüd ajutööle ka teise keele, töötame kahe keelega äh, nagu tõlke ajal tehakse. siin on jällegi ajupilte ja nüüd punasega te näete siis millised ajupiirkonnad aktiveeruvad, kui mängu tuleb veel ka teine keel Eh, niisiis eh, need eh, sinise ja rohelisega seotud ajupiirkonnad on siis seotud kordamisega ja punane piirkond siis keeltega. nüüd aju, me, sest meie aju hakkab nüüd, kui lisandub teine keel, ka sõnumit veel ühest keelest teise ümber panema ja mida me siin nüüd siis näeme? me näeme jällegi sellist võrgustikku, mis on seotud just nimelt premotoorse alaga Äh, siin kaardi peal see ei ole küll või, või sellel slaidil, see pole võib-olla väga hästi äh, näha. Äh, nüüd läheme aju keskpaiga poole, punasega on siis näidatud just nimelt see ajupiirkond, mis on seotud tegevuste valikutega, näiteks see aktiveerub alati, kui meil on vaja valida kahe erineva tegevuse vahel. punasega siin aju keskel on siis sabatuum. Eh, sabatuum on eh, eh, ajuosa, mida tihtipeale nimetatakse ka roomajate ajuks, sellepärast et evolutsiooniliselt on see väga vana ajuosa ja see, see ajuosa on olemas inimestel, roomajatel, närilistel, tegemist on siis tõesti ajuosaga, mis on seotud sujuvate liigutustega ja Eh, see on siis see ajuosa, mis otsustab, kuidas tuleb liikuda, mida tuleb teha. Eh, ja üks väike pisikene punktikene siin, eh, see asub väike, see on väike aju ja see on samuti seotud liikumistega, sest et kõne, kõnega ka, kaasneb ju ka väga suur liikumine Äh, ja kõige huvitavam on see, et äh, tõlke äh, käigus on aktiivsed just nimelt need ajupiirkonnad, mis tegelikult ei ole seotud pigem keelega, vaid on seotud liikumistega, liigutustega niisiis, nagu ma rääkisin juba sellest sabatuumast, mis on siin siis välja toodud punaselt mis asub siis aju motoorses piirkonnas, aga samas on see seotud ka õppimisega, motivatsiooniga, eh, žestide pärssimisega ja valikuga ja ma ei pea siin silmas mitte ainult reaktsioonide vali-, eh, valimist, vaid ka kognitiivsete reaktsioonide valikut ja üks küsimus, mis tõstatub seoses tõlkide ajuga, eh, kuidas äh, meie aju tuleb toime sellega, et eh, samaaegselt tehakse mitmeid asju. Eh, me üritasime sellele küsimusele vastust leida ehm, ja täheldasime, et eh, ajus on siis kaks piirkonda, mis on väga aktiivsed, need on just siis sabatuuma kõrval. üks nendeks on putamen, mis on samuti nii-öelda osaks sellest roomaja ajust ja see äh, ajupiirkond võimaldab meil sooritada äh, keerulisi tegevusi ning äh, jah, näiteks inimestel, kes põevad Parkinsoni tõbe, on just nimelt see ajuosa kahjustatud ja nagu te teate, Parkinsoni tõbe põdev inimene ei sooda, suuda sujuvaid liigutusi sooritada. niisiis, me äh, vaatasime ka, kuidas äh, treening äh, mõjub tõlkidele. meil oli võimalus töötada väga motiveeritud tõlkeüliõpilastega ja me panime tähele, et ja tahtsime siis uurida, kuidas siis tõlkide ajuõppe käigus muutub ja siin me näeme siis mõlemat aju poolkera ja siin me näeme seda piirkonda, kust muutused toimuvad. ja need muutused on siis siin vasakpoolsel piirkonnal ja ma ei taha öelda, mil-, hakka kordama, millise ajupiirkonnaga see on seotud. me teame, et nalja, naljakas on see, et mida, mida kogenumaks tõlkeüliõpilased muutuvad, seda vähem aktiivseks muutub siis sabatuum või see ajupiirkond, mis on seotud äh, liigutustega. Äh, äh, ilmselt on asi selles, et kui mingi ülesanne muutub juba automaatseks, kui seda osatakse väga hästi, siis ei ole enam vaja nende ajupiirkondade aktiivset osalemist. niisiis lisame nüüd siia diagrammile ka siis vilumuse ja ehm, ning ehm, ja vaatame, Äh, me täheldasime, et samasugused äh, muutused äh, toimuvad ka siis näiteks sportlastel, muusikutel, nii kui nad sooritavad teatud, omandavad teatud vilumuse, siis just nimelt need ajupiirkonnad, mis on seotud liiku-, liigutuste kognitiivsete asjadega, muutuvad vähem aktiivseks niisiis ähm, me tahtsime uurida ka äh, seda, kas ähm, ajus toimuvad mingid morfoloogilised muutused äh, õppe käigus ja äh, lähen vaatame siis, kas ajus toimuvad mingid mahulised muutused. ma ei hakka siin asja üksikasjalikult selgitama, sest see on tõesti väga olulised, aga siin te näete jällegi siis seda saba tuuma Äh, mille maht siis äh, sõltuvalt sellest, millises tõlkeõppefaasis olete, muutud, äh, muutub, nii et, et kui asi natukene kiiresti kokku võtta nüüd, siis on tõlkeõppes tõlkidel väga aktiivsed siis juba kognitiivse tegevusega, liikumisega seotud ajupiirkonnad Äh, mida suuremaks muutub tõlkide vilumus, seda väiksemaks muutub nende piirkondade aktiivsus. Äh, me kavatseme nüüd jätkata oma uuringuid juba natuke kogenenumate tõlvidega, tõlkidega. niisiis äh, tahaksime, tahaksime uurida, kuidas on arenenud nende kognitiivsed võimed ja mis puudutab nüüd see seoseid äh, tõlke ja teiste ülesannete vahel, mida me oleme uurinud, me oleme tähendanud, et, et toimuvad äh, samasugused kohandumised ajus. ja tahaksime uurida ka, millised muutused toimuvad siis äh, strukturaalsetes ühenduses ja ma räägin siin siis nendest ühendustest ajus, väga ilus pilt, mida te siin näete. niisiis Äh, kõik need äh, spagetitaolised asjad, mida te siin näete, on siis omavahel närvikihud, mis äh, seovad aju erinevaid osasid ning tahame, tahtsime uurida, kuidas need ajuühendused töötavad, sest just nimelt nende ühenduste toimimisest sõltub, kuidas infot töödeldakse ja meile pakub erilist huvi kaks asja me tahaksime siis, me oleme siin välja toonud kaks konkreetset ühendust, tegemist on siis eh, nõndanimetatud eh, fatsiculus arcuatusega, need on siis närvikirud, mis, närvikirud, mis seovad omavahel Broca keskust ja Vernike piirkonda ning äh, Äh, leitakse, et just nimelt need ühendused on äärmiselt olulised töömälu toimimisel, äh, sellepärast et just tänu nendele äh, ühendustele on võimalik siis võtta vastu uut infot, seda töödelda ning seda siis edasi anda. niisiis, sellega lõpetaksin ja tahaksin teid tänada teie tähelepanu eest ja tahaksin ka tänada Šveitsi kolleege, kes mind selles töös aitasid ja loomulikult äh, tänan äh, professor Mercerit ja teisi selle koostöö eest, aitäh! Thanks a lot, Dr. Ab suur tänu, doktor Herve Adelmann, jääge palun poodiumile, sellepärast et äh, meil on küsimuste-vastuste sessioon pärast seda, kui järgmised kaks kõnelejat on lõpetanud. Te ütlesite, et on sarnasusi muusikute ja tõlkide vahel, vähemalt selles osas, kuidas nende ajud töötavad. tahaksin jällegi teha väikese hääletussessiooni, et teid täna hommikul üles äratada ning teeme väikese praktikaharjutuse enne. Philipp on poodiumil, lülitab sisse hääletussüsteemi pange käsi sinna sisse, sellepärast et tegemist on salajase hääletusega ning pluss tähendab jaa-d ja miinus ei-d. proovime lihtsalt, Philipp, kas töötab? nii et kes on tasuta lõuna poolt pärast kohtumist? Have you all voted? kas kõik on hääletanud? pooled on hääletanud. hääletamine on nüüd lõppenud tulemused, palun, Philip. aa, isegi kõik, isegi pooled ei ole veel hääletanud. anname veel aega, kas jaa või ei? lihtsalt äh, kordan ja selgitan. Te ei tohiks äh, mitte äh, ikoonide peale vajutada, vaid nupud on tegelikult selle masinas sees peidus. nii, nüüd on siis hääletamine lõppenud. ja tahaksime näha tulemusi So yes, okei okay.. tundub, et jah. nii, see siis töötas, peaaegu kõik hääletasid, sada nelikümmend kaks inimest, aga nüüd on esitamisel tegelik küsimus, mida ma küsida tahtsin. kas te oskate mängida mõnda muusikainstrumenti või laulda? Te ei pea olema professionaal, aga kes oskab mängida mõnda instrumenti või laulda? kolleegid kabiinis, palun andke käega märku samuti nii et punane ei ja roheline ja. hääletamine on alanud. So I see already hands going up in the booth down here. näen, et käed tõusevad juba ka kolleegidel kabiinides. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, Philip. vaatame siis. kaheksakümmend kaheksa inimest. kas on dirigente siin? lihtsalt amatöör-hobidirigente? ei ole. vähemalt on äh, muusikaga seotud inimeste skoor väga hea ja see on meie kahe järgmise teadlase uurimisteema. doktor Magdalena Olivera, kes äh, lõpetas tõlkekoolituse Komiese äh, ülikoolis, edasi tegi magistrikraadi Genfis ning on äh, nüüd jõudnud ka lõppe, lõpule äh, doktoriõpingutes äh, ning tema uurib äh, muusikaal, muusikaprotsesse ning tõlkimist äh, rööprähklemise valguses. tema kolleeg on äh, Natalii Luzoo, kes on äh, Äh, samuti magistrikraadiga tõlkimises äh, ning äh, õpib praegu Genfi ülikoolis doktorantuuris. enne seda tegi ta keskaõpingutes ja inglise keeles magistrikraadi ning ta on rööprähklemist uurinud dirigentide ja tõlkide hulgas, nii et daamid, palun, teil on sõna Bonjour à tous. tere hommikust kõigile, aitäh eh, selle suurepärase sissejuhatuse eest. Eh, tõepoolest, eh, me üritame täna hommikul ja selleks, et piirata seid teie mitmete ülesandede sooritamise vajadust, tahame rääkida, kuidas see välja, välja näeb Eh, me näitame teile ühte filmi ja eh, kui te tahate konkreetsemalt teada, kuidas need asjad täpselt toimivad, eh, siis jälgige lihtsalt seda ettekannet. tahaksin tõlkidele pakkuda et äh, võib-olla tuleks leida prantsuse keeles ilus vaste sellele sõnale multitasking, mitme ülesande korraga sooritamine. Äh, paraku olen sunnitud praegu kasutama ingliskeelset sõna äh, hiljuti nägin ühte väga huvitavat tsitaati, mis puudutab äh, mitme ülesande korraga tegelemist. kui te tahate Jumalaga kõnelda, minge vaikes, vaiksesse kohta ja rääkige temaga. kui tahate teda näha, siis piisab sellest, kui autot juhtides talle SMS-i saadate. jah, ehm, jah, ma ei tea, kas te peaksite seda tingimata proovima ehm, mis siis äh, juhtub, äh, on see, et me ei ole algse, algusest peale programmeeritud mitut asja korraga tegema ja täna vaatame, mis siis äh, juhtub, kui me seda siiski teha üritame. Äh, ja ma võrdlen tänases ettekandes muusikuid ja tõlke ja siis vaatame ka seda, kas mitut ülesannet üldse on korralik, korralikult võimalik sooritada niisiis sissejuhatuseks ähm, kõigepealt äh, on väga erinevaid äh, mitme ülesande korraga sooritamise viise. Äh, tihtipeale Äh, me, me räägime sellist äh, multimeediast, äh, mitme ülesande korraga sooritamisest, näiteks korraga kuulatakse muusikat, vastatakse telefonile, vahetatakse sõpradega SMS-e ja see on siis nii-öelda meedia vallas mitme ülesande korraga sooritamine, siis näiteks sekretärid kontoris, kes peavad kogu aeg ka paljusid asju korraga tegema Äh, vastama meilidele, telefonile, kogu aeg on midagi kadunud, seda tuleb otsida ja nõnda edasi. ja loomulikult siis äh, suulised tõlgid, kes äh, peavad korraga ka väga paljude asjadega tegema ja siis veel lennujuhid Äh, ma äh, jah, äh, taevas on ju korraga nii palju lennukeid samaaegselt, aga kokku nad ei põrka, nii et, et ilmselt lennujuhid saavad oma ülesandega hakkama. nii et, et nagu näete, see mitme ülesande korraga tegemine vahepeal on kergem, vahepeal on raskem. aga igal juhul on Äh, selge see, et kui mitut asja tehakse samaaegselt, siis neid tehakse aeglasemalt ja vähem hästi kui siis, kui neid asju tehakse üksikult. niisiis äh, me suudame par-, alati paremini äh, ainult korraga saata SMS-i või korraga autoga sõita, kui me neid mõlemad kahe, samaaegselt teeme, siis tekivad probleemid. niisiis mina räägin sellest siis, äh, kuidas äh, sooritada keerulist ülesannet, mitut keerulist ülesannet enam-vähem samaaegselt. üks väga oluline aspekt, millega tuleb arvestada, ähm, mis tuli tegelikult välja ka äh, eelmises ettekandes ja ka eilse professor Vaibli ettekandes, on seotud kognitiivse koormusega Äh, on ülesanded, mis nõuavad väga palju kognitiivseid ressursse ja on äh, ülesanded, mis toimuvad äh, enam-vähem automaatselt. ja seetõttu on selliseid ülesandeid kergem teiste asjadega kombineerida, näiteks kas või kõnelemine on suhteliselt lihtne. samas me näeme, et veel selliseid väga huvitavaid süsteeme, näiteks kui te kuulate oma emakeelt, Äh, ja kui kuulate keelt, mis teie jaoks on äh, äh, võõrkeel, siis juba pingutus, mis selleks tuleb teha, on teis-, on erinev. ja kui te siis lisate sinna juurde veel mõne teise tegevuse, siis nende kahe tegevuse automatiseerimine ei toimu alati samal moel näiteks eh, kui te eh, kuulete, et keegi teie selja taga kõneleb teie emakeeles, eh, siis te saate ilma suurema vaevata aru, millest jutt käib, kui teie selja taga räägitakse võõrkeeles, peate rohkem pingutama, et aru saada, millest kõneldakse ja alati on lihtsam tõlkida oma A keelest kui B keelest. aga äh, äh, nii et me peame alati arvestama, milliseid ressursse nõuab see jõupingutus kõnelda oma emakeeles, milliseid ressursse nõuab jõupingutus kõnelda võõrkeeles ja need ressursid siis ei ole samad. ja kahe, kakskeelsetel inimestel võib-olla on siin tõesti mõningane eelis. aga kõigi ülejäänud inimeste osas äh, äh, äh kui on tegemist äh, tegevustega, mis ei ole automaatsed, meil läheb vaja mälu, meil läheb vaja tähelepanu ja need ressursid on paraku piiratud Äh, äh, me juba äh, teame, et siis need ressursid, mida meilt nõutakse teatud ülesande sooritamiseks, on piiratud ähm, näiteks tähelepanu, vaatame kontorit, kus istub sekretär ja sekretär, kes peab tegema väga paljusid asju, on, on selge, et ta peab jagama oma tähelepanu väga paljude asjade vahel jah, ja peale selle eh, te peate veel arvestama ka nende signaalidega, mida teie oma aju teile annab, näiteks te võite olla stressis ja nõnda edasi. Eh, nii et, et sellises olukorras on väga oluline paika panna, millised on prioriteedid, millises järjekorras eh, reageeritakse, see pole sugugi lihtne ja siis tuleb minna ühelt ülesandelt teisele, tuleb siis nii-öelda ümber lülitada, nagu öeldakse Äh, ja igal pool me puutume, puutume siin kokku piiridega, piiratud ressurssidega äh, ja äh, me peame arvestama ka sellega, et me ei suuda kõigi, kõik, kõikidel asjadel korraga oma tähelepanu hoida. me võiksime näiteks tähelepanu kontekstis äh, Äh, rääkida mingist ettevõtte juhist, kes ei taha mitte, tahab kõike kontrollida, kes ei taha mitte midagi dirigeerida. niisiis, äh, varsti ma näitan teile ka ühte äh, videot selle kohta. kui me tahame, et me suudaksime mingeid asju tõesti teha täieliku tähelepanuga, siis paraku on seda võimalik teha ainult ühe asja puhul. Äh, mitme ülesande korraga sooritamisel tuleb väga kiiresti hüpata ühelt, ühelt asjale teisele ja mm, ja me ei saa seda päris korralikult teha. ma ei tea Äh, kas äh, oleks paralleelselt võimalik teha selliseid ülesandeid, mis on muutunud peaaegu automaatseks? Äh, igasugused uuringud aju vallas, mis on tehtud, ei ole selles osas esiti lootust sisaldavad. me, meie ajus on teatud sellised kitsaskohad ja me eelmisest sõnavõtust juba kuulsime, kuidas meie aju kognitiivsetele üle, ülesannetele läheneb Äh, aju äh, peab äh, töötlema ju kogu infot, mis meile tuleb ja seda erinevat infot on vaja koordineerida, aga kogu see info ju koguneb niimoodi, et tekib järje, järjekord töötlemist vajavast infost. ja siis tuleb ju ka veel otsustada, kuidas sellele infole reageerida ja niimoodi ongi, et iga üksik infokild ikkagi pääseb töötlemisel ühekaupa jah, ja muide see mitte ainult äh, äh aju premotoorne ala ei tegele selle kõigega. ja nagu me siin kuulsime, et mida rohkem harjutada, siis selline mitmete asjade korraga tegelemine muutub äh, tõhusamaks äh, nii et, et on siiski viise, kus ma sellisest tunnelimeetodist ka välja pääseme. veel üks äh, Äh, oluline asi, millega meie aju tegeleb, on äh, tähelepanu jagamine, kui me teeme kahte asja korraga, äh, siis kui on ainult üks ülesanne, siis aju keskendub sellele ühele asjale, kui te peate tegelema kahe asjaga, siis üritab aju jagada tähelepanet nende kahe asja vahel, aga see tähendab, et ressursse mõlema asja jaoks on vähem, nii et, et nende kahe asjaga tegelemine on vähem tõhus Äh, uuringud äh, on näiteks näidanud, et kui inimesed sooritavad mitut ülesannet korraga, siis veamäär kasvab, kui lisandada veel kolmas ülesanne, siis äh, muutub veamäär veelgi suuremaks ja nõnda edasi võib, võib-olla äh, kui me räägime siin näiteks tõlkimisest, kui öelda tõlkidel äh, kõigepealt eh, tuleb kõigepealt väga hästi aru saada, mida öeldakse eh, ja siis tuleb väga hästi ka seda edasi anda, jah, see kõik on eh, tõsi, aga samas see võib inimesed parali-, halvata, nad hakkavad mõtlema, oi, ma pean kõigepealt tegema ühte, siis teist, aga võib-olla peaks sellele asjale lähenema natukene üldisemalt. ja võib-olla mm, siis oleksid ka tulemused paremad. niisiis Eh, nüüd lisaks sellele on olemas ka selliseid inimesi, eh, kes suudavad eh, mitut asja korraga teha me oleme uurinud väga palju inimesi ja selliste inimeste hulk kogu elanikkonnas on ehk kaks kuni kolm protsenti aga loomulikult ka nende puhul, jah, nad sooritavad ülesandeid paremini kui teised inimesed, aga neil peab olema ka juba alguses suhteliselt hea lähtepositsioon nende ülesannete vallas. Äh, ja äh, nende ajus siis tekib info töötlemisel neid äh, kitsaskohti vähem ja nad suudavad ka igasuguseid segajaid ja ärritajaid paremini vältida. ja nüüd tekib küsimus, et kas kas äh, kõikidele nendele takistustele vaatamata on üleüldse võimalik mitmeid ülesandeid korralikult sooritada? Äh, kas me saame inimest näiteks äh, treenida mitut asja korraga tegema? siin eelmisest ettekandest me kuulsime, et tõlkidel on teatud kognitiivsed eelised, Äh, aga kuidas saaks neid ära kasutada, millest oleks kasu, millised on need erinevad faktorid, erinevad muutujad, äh, mis aitavad inimesel paremaks muutuda äh, mitmete ülesannete korrale, korraga sooritamisel ja sellest räägib nüüd minu kolleeg Magdalena ja võrdleb siis tõlke ja muusikuid Merci beaucoup, Nathalie um,. And now I am going to switch. suur tänu, räägin inglise keeles, ütleb kõneleja ning jagan teiega oma äh, doktoritöö uuringu tegemusi, äh, tulemusi, äh, hiljuti kaitsin selle töö ning ma vaatan sarnasusi muusika ja tõlkimise vahel. just muusik, muusika saatmise ning sünkroontõlke osas, mikspärast? sellepärast, et äh, ma olen õppinud konservat-, äh, konservatooriumis, äh, mängisin klaverit ning saatsin tihti teisi muusikaid, muusikuid, ükskõik kas siis klarneti või saksofoni mängijaid. ja kui ma esimest korda läksin tõlkekabiini, siis mul oli tunne, et minu peas toimusid samalaadsed protsessid igal juhul otsustasin, et ma seda asja uurima hakkan ja sain aru, et äh, klaverisaatja või muusikasaatja peab kuulama äh, erinevaid osi samal ajal. Nad peavad töötlema seda informatsiooni, mis nende ajusse jõuab ning nad peavad ise oma sooritust äh, esitama või esinema sünkroontõlgid peavad algkeeles kuulama kõnelejat, infot töötlema reaalajas ning edasi sõnumit edastama sihtkeeles selleks, et äh, võrrelda äh, süsteemselt äh, neid tegevusi, otsustasin ma vaadata kolme võrdlusstsenaariumi. ja ma arvan, et number kaheksakümmend kolm siin küsis eile muusika õppimisest ning sama muusikapala kordamisest ja harjutamisest. see on väga oluline küsimus, sellepärast et tõesti muusikaõppijad ühte ja sama pala kordavad ja harjutavad mitmeid kohti kordi, nii et ma otsustasin mitte praegu keskenduda juba harjutatud äh, muusikapaladele, vaid äh, noodist lugemisele ja kohe mängimisele. Äh, nii et ma võrdlesin siis lehelt tõlget ja noodi lugemist ja kohe mängimist siin on väga palju nooli, väga detailne on see graafik, aga teil ei ole vaja seda nii detailselt näha. meil on siin ekraan, ja tulemused ja te näete ne, eh, siis eh, seda esimest korda, seda kas teksti või nooditeksti, eh, peate seda töötlema oma peas ning te peate seda kas mängima või siis lehelt tõlkima. tundub, et on üks erisus ja see on see, et lehelt tõlkel on veel üks eraldi samm, sõnumit tuleb tõlkida algkeelest sihtkeelde seda äh, lisasammu ei pruugi juhtuda muusikaalal, äh, äh, kui te ei pea just vahetama helistikku, transponeerima. vahel seda võib küll juhtuda. teine võrdlusstsenaarium oli noodist lugemine, muusikaalne saade ning tekstiga koos lehelt lugemine. kaks paralleelprotsessi on toimuvad siin, sisendeid on kaks suuline või teksti äh, sisend, mis äh, tingimata ei ühti. ja seetõttu tõlkidel on äh, vaja kontrollida kõigepealt, kas see, mida räägitakse, on sama, mis on tekstis ning muusikud peavad võrdlema seda, mis nende lehel on ja mida nad kuulevad. ja kui ma olen pianist ning äh, flööt, äh, saadan flöödimängijat, siis flöötmängija võib olla kas aeglasem või kiirem ja mina pean vaatama täpselt, kuidas ta äh, erinevalt käitub ja vastavalt oma saadet kohandama. kui te vaatate loodud mudeleid, siis vasakul pool siin saate osas on oranž kast, see on väga oluline erisus siin, sellepärast et see näitab, et muusika saate puhul äh, on see, et te peate oma helid kohaldama teise instrumendi helidega. nii, et harmoonselt see muusikapala hästi kokku kõlaks. seda aga ei juhtu tõlkimisel, sellepärast et te ei pea oma häält moonutama nii, nagu kõneleja seda teeb. ja see viitab sellele, et muusika vallas, kui kellegiga koos mängite, siis eh, te peate integreerima oma tähelepanu, et eh, helid kõlaksid hästi kokku. aga see eh, tähelepanu, mida tõlkides on vaja, on derivatiivne, te peate omaenda tõlkimisest, tõlke moodustama algteksti põhjal ja see ongi erisus. kolmas võrdlusstsenaarium on improviseerimine. improviseeritud tõlkimine, improviseeritud saade. jällegi, siin on meil ainult suuline sisend, töötlemine ja väljund tõlkimise puhul, aga üks väga oluline erisus on siin vasakul pool punasega selle stsenaariumi puhul mõlemad, nii flöödimängija kui ka klaverimängija, nii et saatja ja solist, mõlemad taasloovad uut materjali, mida äh, loodetavasti teevad ka tõlgid. vaadates siis neid teoreetilisi sarnasusi, tahtsin ma küsida järgnevat. kas tõlgid või muusikud on teatud äh, ülesannetes paremad, mis mitut äh, asja korraga nõuab või mitte? Äh, võtsin selle testi, mida juba äh, Natalii ning Sophie Engel, veel meie äh, üks kolleeg, on juba loonud ning testisin seda teooriat erinevate testgruppide peal. osalejad pidid tegema mitut asja korraga, pidid kõva häälega teksti lugema, kunagi elasid Hiinas kaks poissi ja nii edasi, ja siis nad kuulsid erinevaid piipe, siis helisid ning nad pidid lugema, kui palju kõrgeid ja madalaid helisid nad kuulsid. aga nad pidid ka aru saama teksti sisust ja sõnumist ning tegema seda üheaegselt. kui nad lõpetasid äh, teksti lugemise, nad pidid äh, viis küsimust ära vastama, mis puudutas selle teksti sisu ja siin püüdsin ma vaadata keelemuutujaid võõrkeeleoskuse taset osalejatelt ning kokkupuude selle keelega, kui palju aastaid on nad elanud seda keelt kõnelevas äh, riigis ning muusikalised muutujad, mis on põhimõtteliselt samad, mida ma ka oma teoreetilises äh, mudelis vaatasin. noodi lugemise oskus, äh, muusikalise saate oskus, sooritus ansamblis või improviseeritud seade. ja siin on mõningad tulemused nii et algne idee on jagada, oli jagada meie osalejad väga selgesse kolme gruppi. me näeme, et üldiselt olid muusikud paremad kui tõlgid ja tõlgid olid paremad kui kontrollrühm. aga nagu te näete siin ekraanil, siis kontrollgrupp ei olnud tegelikult äh, selline üldine grupp äh, sest et punane tulp näitab siin ikkagi muusikaga kokku puutunud inimeste osa kontrollgrupis. Te näete, et eh, need, kellel oli muusikaalne taust või mingisugune kokkupuude muusikaga, sooritasid paremaid eh, tulemusi. nii et te näete, et punane tulp siin esindab neid, kellel on, oli hea keeleoskus ja nemad sooritasid eh, paremini muidugi erisused nende erinevate rühmade vahel statistiliselt olus-, olulised pole, mis tähendab seda, et eh, see rühm konkreetselt ei ole tähtis. aga nagu te näete, punased tulbad viitavad sellele, et eh, muusikaalased muutujad eh, mõjutasid teatud määral tulemit või vähemalt korrelatsioon oli olemas mida ma siis püüdsin teha, oli see, et ma ei püüdnud kogu valimit äh, näha kolmeks grupiks jagatuna, vaid ma võtsin kogu valimi korraga, viiskümmend kolm inimest, ja võrdlesin korrelatsioone. ja korrelatsiooni valemiga ma näitasin tege-, näitasin tegelikult, et äh, meie muutujad korreleerisid äh, statistiliselt olulisel määral. musikaalsed muutujad näitasid olulist korrelatsiooni tulemiga ning kõige tugevamat korrelatsiooni näitasid kaks muutujat, noodist lugemine ning äh, ansambli äh, sooritus. ja siin te näete neid kahte muutujat, need on regressioonivalemisse äh, sisse pandud ning te võite isegi ennustada, millist tulemust kandidaat saab, kui te arvestate tema kogemust, aastatepikkust kogemust siis kas muusikainstrumendi mängimisel või äh, lehelt lugemisel. Te näete, et kogemus näitab seda, et ka sooritus paraneb. siis äh, tegin veel ühe testi, piloottesti sellisel juhul ja küsisin, et kas inimesed, kellel on mingisugune taust muusikaga seoses, sellepärast et need äh, erinevad äh, ülesanded korraga lahendamine ilmselt on sellega seotud püüdsin neile ette kanda väga lühikese kõne, nad ei näinud teksti, nad kuulsid seda vaid suuliselt esitatuna ja osalised pidid tõlkima seda te teksti, aga mitte keegi ei olnud tõlkega ennem kokkupuudet omanud. mõningatel oli mingisugune taust muusika vallas, aga keegi ei olnud konservatooriumi äh, tudengid, nii et nad ei olnud professionaalid. ja uurisin täpselt samamoodi jälle muutujaid, äh, nii nagu ka eelmisel korral äh, ning tulemused olid ka väga huvitavad, sest ma nägin, et korrelatsioon eksisteeris algkeele, nende esimese võõrkeele oskuse taseme vahel ning äh, soorituse lõpptulemuse vahel. Need, kellel oli äh, kolmas tase, oli kaks koma viis, äh, Äh, neljas tase seal kolm ja peale ning viies tase juba kolm koma viis ja edasi. Need, kelle tase oli vähem kui kolm, üldse ei võetudki teist gruppi. nii et kokkuvõttes. mitme asja korraga lahendamine äh, tuleb paremini välja neil, kellel on muusikaalne taust ja kuna tegemist ei ole muusikaülesande lahendamisega kui sellega, siis üks hüpotees oli siin äh, et kas muusikud on oma oskused äh, kuidagi kohandanud äh, nii, et äh, uusi ülesandeid paremini lahendada? see on muidugi avatud küsimus, et kas nad on need mitme asja korraga tegemise oskused saavutanud oma muusikaõpikute kaudu, mis viitaks sellele, et neid saab õppida ja õpetada, või me võiksime alustada äh, professor Eriksoni debatti, et kas mõningad olid äh, ehk andekamad. mina oma doktoritöös sellesse debatti ei laskunud. huvitav oli see, et me nägime ka teisi tendentse, nimelt äh, seda, et osalejad, kellel olid paremad keeleoskused, said ka parema soorituse või tulemused, kuigi see ei olnud statistiliselt olulisel määral nii. ning et naised äh, saavutasid paremat tulemusi, kuigi ka see ei olnud statistiliselt äh, oluline. Äh, sünkroontõlke piloottest näitas, et äh, osalejad, kelle esimene võõrkeele oskus oli tugevam, said paremaid tulemusi kui teised. sellel testil ei näidanud tulemused seda, et muusikud olid paremad kui teised kandidaadid ja võib-olla on siin mõningad valdkonnaoskused äh, olulisemad. Äh, selle eksperimendi puhul ma ei võtnud äh, tudengeid konservatooriumist, nii et võib-olla on erisused nendel vahel, kellel on muusikaline taust siis suurem kui teistel. eelmine test oli näiteks konservatooriumi tudengitega, mis ma läbi viisin. ning muusika muutujatel oli positiivne mõju korrelatsioonile ja ka na naised äh, olid äh, paremad, aga statistiliselt mitte olulisel määral. nii et minu uurimistulemused olidki sellised. Je reprends, je reprends le témoin de trois Äh, mul läheb veel mõni minut aega edasi kokku võtta, niisiis äh, suur küsimus, kui me räägime mitme ülesande korraga sooritamisest, et kas toimub mingi pädevuste ülekandumine, et äh, näiteks kui me oleme korraga tõlkima õppinud, kas siis saab tõlkimise ajal ka hakata SMS-e saatma? niisiis vaatame siis treeningu mõjusid, millised on tulemused me märkame, et äh, treening äh, võimaldab paremini samaaegselt mitut ülesannet sooritada äh, vähem igasuguseid häirivaid tegureid, inimene suudab paremini kahele asjale keskenduda, see kehtib ka suulise tõlke puhul. ma kõnelesin enne juba sellest meedia vallas mitme asja korraga tegelemisest Äh, äh, see on äh, ilmselt üks valdkond, kus mitme ülesande sooritamine tuleb paremini välja, aga teistes valdkondades see põhimõte ei kehti. sellepärast, et muudes valdkondades on palju raskem toime tulla siis igasuguste häirivate signaalidega. niisiis kui vaadata inimesi, kes tegelevad mediteerimisega või millega muuga, see, need on inimesed, kes õpivad keskenduma lihtsalt ühele tegevusele ja see mõjub nende kognitiivsetele oskustele palju paremini. nüüd teiseks, mida saab öelda protsessi kohta, mis toimub siis ajus, tegevused muutuvad automaatsemaks, meil läheb vaja vähem tähelepanu Eh, ressursse. Eh, me nägime juba, kuidas selles protsessis osalevad aju sellised primitiivsemad osad. Eh, niisiis, ja kui tegevus muutub automaatseks, nende primitiivsete ajuosade roll väheneb. niisiis näiteks kui inimene suudab samaaegselt teha mingit teist asja ja telefoniga kõnelda, otsida telefoninumbrit ja nõnda edasi, Äh, ja mis puudutab muusikat, näiteks muusikute puhul igasugused äh, need liigutused, mis on seotud heli produtseerimisega, muutuvad aja jooksul täiesti automaatseks. ja seetõttu eh, nad suudavad väga hästi mängida, nad, neid ei häiri enam eh, igasugused kõrvalised tegurid eh, Äh, ja näiteks äh, see, kõik see, mis on seotud hingamisega, see toimub automaatselt äh, ja niimoodi saab keskenduda rohkem kui ühele ülesandele. niisiis, ja sellega, seega suudavad nad hästi esineda ka näiteks stressitingimustes. niisiis äh, Äh, äh, mis puutub nüüd äh, tähelepanule, siis jah, tähelepanu vallas ei toimu küll protsesside automatiseerimist, aga lihtsalt me suudame tähelepanu erinevate asjade vahel jagada kiiremini. me suudame sooritada samaaegselt siis mitmeid ülesanded ja näib, et selle mitme ülesande korraga sooritamine soodustab tähelepanu jagunemist erinevatel tasand, tasanditel. näiteks kui midagi äh, teha, tuleb äh, pöörata tähelepanu mingitele numbritele, näiteks asendada need numbrid äh, värvidega ja kui seda pidevalt treenida, treenida, treenida, siis te suudate seda teha üha paremini ehm, niisiis selle, see selgelt näitab, et et neid kognitiivseid ülesandeid, mida on vaja täita, kui tehakse mit-, mitut asja korraga, on võimalik treeninguga arendada. ja lõppkokkuvõtteks oleme nüüd jõudnud lõpuni siis eh, kas on võimalik mitme ülesande samaaegselt tegemist õpetada? selge on see, et peab õpetama Äh, küsimus on selles, kuidas seda teha. ilmselt tuleb leia äh, hea tasakaal automaatsete ja teadlike ülesannete vahel. meil on vaja äh, piisavat automaatsust selleks, et ressursse kokku hoida ja tegelikult paljud asjad automaatselt toimivad paremini kui siis, kui neid teadlikult teha ma, ma ei tea, kas tõlgid, suulised tõlgid vahepeal tunnevad, et nad töötavad justkui auto, autopiloodi peal ja ja lisaks sellele äh, automaatsusele on väga oluline ka siiski teadlike ja tõhusate otsuste langetamine. Äh, niisiis äh, tuleb tõesti täiustada neid ülesandeid Äh, millega harjutatakse, need peavad olema erineva raskustasemes, äh, me peaks äh, vaheldumisi tegema selliseid äärmiselt keerulisi tekste, kõnesid ja äärmiselt lihtsaid tekste. kui pidevalt ühes kindlas kontekstis töötada, siis jah, me võime omandada selles vallas vilumuse, aga kui kontekst muutub, siis oleme hädas. niisiis Ehm, ma eh, arvan, et eh, tõlkide koolitajate jaoks on kõige olulisem koolitada eh, inimesi, kes on kohanemisvõimelised, kes suudavad toime tulla tõhusalt kõikides olukorras, sellega ma lõpetan. ja ma arvan, et nüüd suudame siis saata kõik jumalale SMS-e, kui me autot juhime. aitäh, Magda ja Natali, palun tulge ka siia poodiumile. võib-olla ülikoolid võivad ka mõningaid tudengeid leida konservatooriumist ja võib-olla oleks ka mõte tudengite leidmisel. mul on hea meel, et äh, kuulsime siin äh, kolme näidet äh, noortelt suurepärastelt teadlastelt, mul on tõesti väga hea meel, et kõik need teadlased on meiega liitunud ma ei usu, et ma pean järgmist teadlast esitlema väga palju, et Barbara Moser, Mööser õpetab konverentsi tõlget Genfis, tema on virtuaalse instituuti looja ja ta on ka Insoni looja Barbara, nüüd pärast seda, kui sa oled kuulanud ära kõik need kolm näidet ja eile me kuulsime ka väga palju seda, et selleks, et äh, tõeliselt äh, professionaaliks saada, tuleb väga palju teadlikult äh, harjutada, nii et kuidas seda mõlemat poolt omavahel ühendada. aitäh, Susanna, aitäh mind kutsumast, aitäh kogu minu meeskonda kutsumast, meil oli suur rõõm tulla siia ja esitleda teile natukene meie tulemusi uuringutest inter-, tõlkimise protsessi kohta. ma läheksin natukene tagasi ajas ja jagaksin oma kommentaarid kaheks. esiteks, kogu selle ülesande komplekssuse mõistmine. ma arvan, et äh, see on see, millest rääkis Aleksis, et kuidas me jõuame selle tulemuseni meie jaoks tõlkides on vaja tõesti hinnata, et mis on võimalik, kus on piirid, et kui kaugele aju saab minna. tuleb aru saada, milliseid äh, kohandusi peab tõlgi aju tegema, eriti just sellises kõrgetehnoloogilises keskkonnas. nii et kui kaugele me saame minna, kui äh, palju me suudame kohaneda, kui palju üldse on võimeline meie aju kohanema ja see võrdlus, mida me nägime nüüd siin lõpus, et kuidas me saaksime paremini aru saada nendest teistest oskustest, mis on vajalikud. mis on need erinevad äh, muutujad, mida me saame identifitseerida, eraldada ja omavahel võrrelda, see on tõesti üks osa uurimistööst ja ähm, me peame olema sellele pühendunud, sest me peame aru saama, mis täpselt toimub see, mida nüüd eile välja toodi ja ka eile õhtul, nimelt selle kompleksse oskuse omandamine, et kuidas see käib. meie olemegi selleks siia kokku tulnud, meie oleme koolitajad, need inimesed, kes on aidanud tervetel põlvkondadel tõlkidel istuda tõlkekabiinis ja pakkuda kõrgel tasemel teenust nii et selle kompleksse ülesandeoskuse omandamine on ülitähtis, sest ainult siis, kui me suudame täpselt analüüsida seda oskuse omandamist äh, ja mitte ainult käitumise perspektiivist vaadates, vaid ka psühholoogiliselt ja füsioloogiliselt saame me ka täpselt selgitada ka erinevate teiste oskuste omandamist. ja minu jaoks on see väga tähtis koht, risttee, kuhuni on jõudnud teadlased ja tõlgid. sest aastakümneid me nii-öelda vaatasime iseendeid, oma oskuseid ja mõtlesime, et kuidas me saaksime teadustööd luua nii-öelda oma oskuse ja kutse ümber. aga selleks, et äh, tõesti ülikoolides enda positsiooni kaitsta, tuleb meil jõuda sinnamaani ja aeglaselt me ka jõuame sinnamaani kus tõlke mõistmine, tõlketöö ja selle kompleksse oskuse mõistmine hakkab huvitama ka teisi uurijaid teistest valdkondadest. et teadlased õpivad meilt sellepärast, et selle kompleksse ülesande täitmist ei ole võimalik kuskil mujal näha. me hakkame teadlastele andma vastuseid, me oleme hakanud äh, võrdlema erinevaid oskuseid ja leidma neid erinevaid ühiseid muutujaid. ja nagu igas teadusvaldkonnas räägitakse sellest äh, äh, kosmose universaalsusest äh, ja me nüüd oleme nüüd tõesti hakanud leidma neid parameetreid, millega ühendada erinevaid oskuseid selleks, et erinevaid oskuseid ühtemoodi mõista nii et eh, sissejuhatuseks tahtsin need erinevad panused lihtsalt eh, kokku võtta ja küsida teilt nüüd küsimusi. ma usun, et see on tähtis ka tõlkide koolitamiseks, sest ainult niimoodi saame me välja töötada paremaid pedagoogilisi lähenemisi, mis põhinevad teaduslikel tulemustel mitte ainult, et see oleks parim äh, viis lähenemiseks, vaid on tähtis, et me saaksime oma tööd ka teaduslikult kaitsta. me oleme kogu aeg pidanud kaitsma oma kohta ülikoolides. Äh, jah, see oli pikk vastus, aga nii see oli. jah, aitäh, Barbara, selle laiaulatusliku kokkuvõtte eest. Te võite nüüd esitada küsimusi kolmelt nooreteadlaselt ja professor Moose Möselilt. ma olen veendunud, et teil on palju küsimusi, tõesti keskenduge kõige tähtsamatele ja palun esitage üks konkreetne küsimus. Ces... aitäh, suur aitäh kolme väga huvitava ettekande eest. mind huvitab eriti tõlkide koolitus ja eh, kas eh, on eh, ka mingeid uuringuid näiteks viipekeele tõlkide koolitamise teemal? see oleks küsimus härra Adelmannile, aga visuaalne element äh, on oluline ka tõlkide töös. meil on ju ka äh, vaja visuaalset äh, kontakti saadikutega, inimestega, kelle heaks me töötame, see on ka põhjus, miks tõlkekabiinid on klaasist. Need on äh, Äh, jah, me teame, et äh, kui tuleb teha videotõlget, siis tihtipeale tekivad äh, täiendavad raskused ja mis puudutab nüüd mitme ülesande korraga sooritamist, siis on selge, et sellist visuaalset tähelepanu saab näiteks edendada märkmete tegemisega. Mm, on terve rida selliseid tegevusi, mis tähelepanu tugevdavad ja Äh, samuti äh, kui tõlkimise käigus äh, teha žeste, siis see aitab ka tähelepanu paremini kontsentreerida. kas teil on mingeid uuring, uuringuid või märkusi sellel teemal ja eriti huvitab mind siis kõik, mis puudutab viipekeelt? aitäh selle küsimuse eest. meie isiklikult ei ole viipekeelt uurinud, aga kümmekond aastat tagasi viidi läbi üks väike uuring, mis näitab, et viipekeeletõlgid ja, ja teised tõlgid ei äh, kohane siis kognitiivselt täpselt samamoodi. näib, et äh, kuna äh, viipetõlkidel on teatud vabadus, nad saavad kasutada lisaks suule ka käsi Äh, see nä-, näib, et need kõnetootmise keskused ajus on vähem hõivatud, nad ei ole nii koormatud nagu tavalistel tõlkidel, nii et, et nendes ajupiirkondades on vähem liikumist ja vähem konflikti sisse tuleva ja väljuma info äh, vahel Äh, jah, aga ma pean tunnistama, et ega neid teadusuuringuid sellel teemal väga äh, palju ei ole tehtud, aga see teema mind tõesti huvitab. Äh, ja mis puudutab neid žeste ja seda, kas žestidest on kasu arusaamise ja, ja sõnumi edastamise puhul, mulle näib, et Äh, žestid aitavad äh, kõnet segmenteerida ja nad aitavad äh, sõnade voogu paremini planeerida. aga ma ei tahaks hakata tungima minu kolleegide pädevusalasse ja annan neile ka võimaluse vastata. Euh, mis puudutab neid Äh, uuringuid, ma arvan, et on jah, äh, kabiinis äh, kir samaaegse kirjutamise kohta tehtud uuringuid, aga minu arvates need uuringute tulemused ei olnud väga selged. Ähm, ja see on jällegi kõik seotud sellega, et kui mingi tegevus automatiseerub, siis sellest tegevusest võib tõesti olla kasu ja ma tean, et on olemas tõlke, kes tõlkimise ajal panevad silmad kinni, sest see aitab neil paremini keskenduda Äh, sellepärast et äh, kui välja lülitada siis äh, nii-öelda nägemine ja visuaalse info töötlemine, siis on ajul rohkem potentsiaali muu info töötlemiseks. My... aitäh, mul on hea, et keegi ei näe, mida mina kõike kritseldan paberile, kui tõlgin, aga palun tutvustage ennast ka enne, kui esitate küsimuse. I am uh, Ali Tekjan, provost Going... mina olen Türgist ja küsin türgi keeles, sest minu teada on türgi keel olemas, eks ju? minu küsimus on mõeldud härra Herve Adelmannile. nagu te teate väga hästi, aga ma näen nüüd seda esimest korda, et tähtis osa ajust äh, on see, mida te uurisite ja tegelikult kolm-neli-viis osa ajust on ainult aktiveeritud kui tõlgitakse. ja nüüd te ütlete, et see kõik mõjutab väga palju üleüldiselt nende inimeste aju arengut. kas see tähendab seda, et äh, tõlgid õpivad üha rohkem ja rohkem sõnu ja kaasavad neid ajuosasid, mida tavainimesed võib-olla ei kasuta. aitäh selle küsimuse eest no,, jällegi väga huvitav küsimus. tegelikult meil ei ole selle rühmaga, keda me uurisime, eh, sellele küsimusele keskenduda, aga Äh, on uuritud siis inimesi, kes on lihtsalt mitmekeelsed, see ei ole küll väga kena väljend, äh, mida äh, rohkem nad ühte või teist keelt oskavad, seda vähem on neil konflikte erinevate keelte vahel. tõlgid jah, žongleerivad nii paljude keeltega ja ma arvan, et nemad on kindlasti inimesed, kes peavad väga-väga hästi algkeelt valdama Äh, selle ja loomulikult, mida rohkem keeli nende keelekombinatsioonis on, seda suuremad on need keelekonflikti võimalused ja äh, äh, võib juhtuda, et näiteks need keeled, mida me tööelus vähem kasutame, sest nendes keeltes lihtsalt kõneldakse vähem, et neid on ka natukene raskem kasutada, nende puhul on konflikte rohkem ähm,. Ähm, aga millised on need äh, ajustruktuurid, äh, kui äh, peab tegelema keelega, mida veel väga hästi ei osata, võib-olla sellepärast, et see lisati alles aasta eest. ma paraku ei ole seda põhjalikult uurinud ja ei saa teie küsimusele vastata. veel küsimusi teadlastele? siin ja seal on nii et kõigepealt siin ees, palun ja tutvustage ennast ka. Äh, aitäh, minu küsimus on järgima, järgmine. Äh, jah, ma olen äh, Hertseni instituudist Sankt-Peterburgist ja minu nimi on Sergei Gontšarov. Öelge palun, kas noh, ta ei ole mõelnud ajuneuronite üle, et kuidas neid paremini kasutada tõlkeõppe protsessis, kas teile ei tundu, et sellised väga tihedad seosed muusikute ja tõlkide vahel eh, seisneb selles, et et suudetakse võrdsel moel neid eh, närvirakke jagada. Eh, ma räägin just nimelt nendest peegeldavatest närvirakkudest, mille avastasid ja töötasid välja Itaalia, millega tegelesid Itaalia arstid ähm, ja Tatjana Tšernikovskaja meil on ka sellega tegelenud. Äh, see oleks minu küsimuse esimene osa ja teine osa see puudutab siis mitme ülesande korraga sooritamist. Äh, jutt äh, nimelt siis sellisest mitmetegurilisest või mitmetasandilisest mõttetegevusest ja see äh, läheb tegelikult kaugemale ainult tõlkest, see puudutab väga paljusid kutsealasid ja mulle tundub, et äh, siin võiksid olla väga huvitavad seosed ka teise elukutsetega, et mida seal teaduslikus vallas on ette võetud ja äh, mis puudutab muusikuid ja tõlke, mina võtaksin kasutusele sellise termini nagu adekvaatsuse spekter ja tahaksin täpsemalt teada, milles see võiks seisneda Well, merci. Äh, aitäh. Äh, alustaksin küsimustele vastamist ja siis annaksin vastamisjärje üle. Äh, need peegeldavad närvirakud, millest te rääkisite, jah, professor Vinsolati on nendega tõesti tegelenud ja tegemist on suurepärase küsimusega Äh, tegemist on äh, siis struktuuridega, mis on seotud äh, kõnest arusaamisega ja kõne edestamisega, nad ja nende uurimine on tõesti väga kasulik, aga samas, kui kui me kaardistame otseselt seda, mida me kuuleme ja, ja ja kuidas me siis äh, üritame edasi anda seda, mida me kuuleme, siis ma kardan, et äh, teie lähenemine võiks tõl-, tõlkimise kontekstis tekitada probleeme, äh, sellepärast et ähm, meie aju tegeleb ju ka fonoloogiaga ning äh, tõlk peab äh, toime tulema ka ju äh, oma aktsendiga, igasuguste teiste fonoloogiliste aspektidega ja probleemid muutuvad veelgi hullemaks, kui tuleb kasutada mitut keelt korraga ja, ja tõlk peab siin kõiki neid segajaid suutma alla suruda ja me oleme tõesti näinud, et äh, meie uuringutes, et selle kõigega tegeleb sabatuum, äh, see ajuosa ning äh, ja jällegi nende peegelnärvirakkude süsteem, millele te viitasite, on rohkem seotud töömelu, töömäluga. ja, ja Äh, võib-olla tõlke seisukohalt see ei ole nii oluline. Äh, ma loodan, et äh, vähemalt üldjoontes vastasin teie küsimustele. Uh... ma lihtsalt lisan, huvitav on see, mida me oleme näinud, kui oma kursustel tudengeid jälgime, siis et prosoodiline interferents on see, mis tuleb äh, kogu aeg välja ja see on tõesti väga raske, seda on väga raske välja juurida. see näitab, et, äh, et, äh, et tudengid ise ei äh, avasta seda, nad ei saa aru, et teine keel segab neid, võib-olla siis, kui äh, me oleme väsinud ja kuulame seda kõike, kuidas me töötasime hiljem, kui oleme selle linti võtnud, siis me näeme, et me tegelikult ei suuda, mida rohkem väsinud me oleme, seda vähem suudame me seda interferentsi välja juurida. aitäh, veel üks küsimus siin, tõesti palun üks küsimus korraga aga tõesti, ma tean, et teil on palju küsimusi, aga küsige lihtsalt üks, kui võimalik. <coughs> Äh, mul on äh, mitu küsimust. Äh, esitage siis kõige olulisem. ja tegelikult mul on kolm küsimust. ma ei teagi nüüd, milline neist valida. jah Eh, kas see, mida me teie uuringutest õpime, eh, professor Herve eh, Adelmann, kas seda saaks kasutada ka masintõlke arendamiseks? sellepärast, et äh, äh, eile <laughs> me ehm, sellest kuulsime ja mm, eh, kas eh, see, mida teie oma eh, uuringute käigus olete uurinud, ehm, võiks näiteks viia ka selliste ravimiteni, mis tõlkide mälu parandavad, nagu sportlastel on doping. <laughs> aitäh Äh, tõepoolest, ähm, tegemist on äh, tõesti äh, väga huvitavate küsimustega. nüüd, mis puudutab ähm, selle, teie viimast küsimust, siis ma arvan, et siin tekivad väga tõsised eetilised probleemid. ma arvan, et isegi kui me väga üksikasjalikult aju uurime, siis meil ei eh, õnnestu ilmselt välja töötada midagi sellist, mis suudaks aju piisavalt simu-, stimuleerida, <laughs> nii et, et ma, ma, ma, eh, ma kardan, et eh, jah, me-, meedias võidakse küll kirjutada, et midagi sellist on võimalik, <laughs> aga ma, ma, ma kardan, et see ei ole nii. ja jah, need ajupiirkonnad, millest ma kõnelesin, ma rääkisin siin näiteks enne Parkinsoni tõvest, on olemas ravimeid, mis on siis suunatud nende kahjustatud ajupiirkondade raviks Äh, ja, ja võib-olla on jah, mõningatega ravi, ravimitega võimalik ka mõjutada inimeste äh, enesekindlust, võib-olla äh, neid nõndanimetatud tasustamisprotsesse ajus on jah, tõesti ravimeid, mis selle jaoks on, aga me ei ole katsetanud neid ravimeid tõlkide pealt, sellepärast et need ravimid on ikkagi mõeldud haigete inimeste raviks aga kindlasti oleks see üks väga huvitav valdkond ja meedias äh, äh, praegu räägitakse väga palju nendest arukaks tegevatest ravimitest, äh, mida õpilased interneti teel saavad tellida ja mis väidetavalt peaksid parandama nende keskendumisvõimet Äh, äh, äh, aga jah, ma, ma ei tahaks panna tõlke siin midagi katsetama, aga ma arvan, et selle kõigega on seotud siiski väga suured ohud ja ma arvan, et me peaksime siis üritama siiski oma sooritusvõimet parandada teistmoodi. ja mis puudutab nüüd masinatõlge, masintõlget, ma tõesti ei tea, kuidas täpselt see masintõlge toimib, see ei ole minu valdkond. huvitav on see, et Äh, meie oma uuringutes keskendume nendele võrgustikele, mis on seotud kontrolliga äh, ja kui meil oleks võimalik välja töötada masin, mis tõlgib täpselt samamoodi nagu inimene, äh, siis see masin peaks suutma artikuleerida samamoodi nagu inimene ning ma ei usu, et praegu on mõni masin suuteline seda tegema jah, võib-olla pikemas perspektiivis tõepoolest peaks selliseid uuringuid tegema, aga ma arvan, et antud hetkel oleme me sellest kõigest veel väga kaugel. <clears throat> We had one question over there, one. siin üks küsimus veel lühidalt, doktor Skovronski, palun I would say that probably there is a large overlap. suur tänu, ma kujutan ette, et äh, muusikaalse kuulumise ja keelelise kuulmise vahel on väga suur äh, kattuvus ma ei tea, kui suur see ulatus on, seda ei ole selgitatud, aga ma tahaksin küsida kolleegide käest, kas te mängite äh, muusikainstrumente ja, või kas te äh, oskate noodist lugeda või laulda? palun andke käega märku. selge, suur tänu äh, ja ma tahaksin äh, öelda seda, et kui me võrdleme erinevaid instrumente, siis teatud instrumentide puhul, näiteks viiuli puhul, on äh, see töötlemine horisontaalne, sellepärast et te loete nooti vasakult paremale, äh, araabia keelt muidugi loetakse paremalt vasakule, aga sellegipoolest horisontaalselt. aga kui te vaatate aasia keeli, siis ei oleks vasakult paremale või vastupidi, siis oleks tegemist vertikaalse lugemisega. kui te mängite äh, orelit, siis te mängite Äh, pedaalidega ja klahvidega ja need on erinevatel tasanditel, nii et tegemist on väga paljude oskuste ühte kohta suunamisega. Äh, kas te olete selliseid võrdlusi teinud, sellepärast et lihtne järeldus oleks, et ehk jaapanlased oleksid paremad äh, orelimängijad kui näiteks eurooplased. see on muidugi väga laiali, lai, kaugeleulatuv järeldus siin ja minu lõppjäreldus on see, et eh, erinevad instrumendid teevad heli erinevalt. kui te mängite klaverit, siis kõnelejad katkestatakse, palju küsimusi on veel esitada. jah, tõepoolest, viiuli puhul näiteks helisagendus ei ole määratud nii nagu klaveri puhul. helisagedus tekib väga peenikeste motoorsete sõrmeliigutuste eh, läbi, aitäh. Ah, je commence et puis après je passe à Magda. Euh... mina alustan ja annan siis Magdale sõna järele üle Eh, mis puudutab eh, lugemist ja seda, et jaapanlased on paremad orelimängijad, jah, orel on eh, tõesti üks muusikainstrument, mis nõuab hästi palju mitmete ülesandete korraga sooritamist, samamoodi nagu orkestri dirigeerimine. aga jah, võrdlused orelimängijatega on tõesti väga-väga asjakohased ma ei tea, kuidas lugu jaapanlastega on, aga kui meil on näiteks noodikiri, siis tegelikult ei jälgita ju kogu nood, seda noodilehte korra, vaid ainult paari rida. niisiis ja, ja teisele küsimusele ehk vastab minu kolleeg. Ah, tu peux continuer comme Bueno, voy a hablar en español. Eh, sí, efectivamente eh, es muy pertinente lo que usted dice y lo he tenido en cuenta. jah, tõesti, see, mida te ütlesite, on väga tähtis ja õige. ma arvestasin sellega oma mudelites, sellepärast et äh, kui näiteks äh, klaverisaatja ähm, mängib äh, klaverit ja saadab kedagi, siis ta peab nooti lugedes lugema korraga kolme, nelja, viit erinevat rida nii et ta loeb korraga nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. ja see tähendab seda, et tõesti korraga tehtavate ülesannete arv suurem, nii et kui meil on tegemist pianistiga, kes saadab klaveril kolme-nelja-viit inimest, siis ta peab lugema kokku kuni seitset-kaheksat rida ja peale selle peab ta ka veel pedaale vajutama klaverile, arvestama kõige sellega, mis on partituurile ning mõtlema ka selle peale, ähm, mida ta kuuleb, sest ta peab arvestama ka seda, keda, selle kiirusega, keda ta saadab. suur tänu, ma olen veendunud, et meil on tõesti väga palju veel arutada, kohvipaus on alanud, nii et suur tänu meie teadlastele. And now we will come to the most ja nüüd läheme me kõige raskema ülesande juurde sellel konverentsil ühispilt nimelt. me soovime teist kõigist teha pildi. fotograaf on just kohale jõudnud, nii et kui te teete seda kõike distsiplineeritult, siis auhinnaks on kohe kohvipaus. ja palun üksteist kolmkümmend tulge siia tagasi, sest meil on ikka veel päris palju huvitavat kuulda. nii et palun tulge siia kokku ja ma katsun siin äh, fotograafe assisteerida, et kõik ka pildile jääksid.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 Ladies and gentlemen, could you take your seat, please? daamid ja härrad, võtke istet ja olge head, minge tagasi oma toolide juurde. ja kui te saksa keelest aru ei saa, siis võtke ka kõrvaklapid, sellepärast et äh, kõnelen nüüd saksa keeles ning äh, räägin järgmisest kõnelejast, äh, räägin siin veel aja täis, et te saaksite leida kõrvaklapid ja ka õige kanali sellepärast et tahaksin esitleda teile meie järgmist ettekandjat, teha seda saksa keeles, sellepärast et ta on väga hea saksa keele rääkija, sealhulgas muidugi räägib ka ta teisi keeli, mis on täiesti äh, unikaalne, sellepärast et iiri keel on tema äh, emakeel. tegemist on äh, Meinud äh, ülikooli keelekeskuse juhataja, see on äh, Dublini lähedal äh, ta on väga palju äh,, väga kogenud keeleõpetaja, aga ta on ka erinevate komisjonide liige, kes iiri keele toetamise ja edendamisega tegelevad äh,. Iirikeelses raadios töötab ta ning äh, ka äh, nõustab äh, valitsust iiri keele küsimustes. samuti on ta ka äh, keeletestijate Euroopa täitevnõukogu Eh, juhataja, professor Anne Kallekär, teil on sõna. Eh, ich danke Ihnen, Susanne. Het is bij de Boalmorago moor na nu du kun een visa kantje sjo a warla har nu. Tá mai inta buia as an chorú an eh, seo er a lóirt ar er náhata er ar náhar fír háhachta seo agus bhil mar ráfasta ghfuil más mór agam ar obair na parlamentte maidir le corthain chun cin na deangatha agus na minseangatha eh, measc teangatha <laughs> eile. Um, alors, comment... E, niisiis äh, alustame mõningate definitsioonidega äh,. kõigepealt tuleb teha vahet mitmekeelsuse ja paljukeelsuse vahel Eh, mitmekeelsus eh, tähendab teatud arvu keelte eh, oskust või keelte kõrvuti eksisteerimist mingis ühiskonnas ja paljukeelsus puudutab siis konkreetset üksikisikut. selline on Euroopa Nõukogu definitsioon ja mina tuginen siis sellele definitsioonile täna ja lingua franca, selle kohta on ka palju definitsioone Äh, aga täna ma kasutan seda siis äh, tähenduses, et see on siis abikeel, mida suhtlemisel kasutavad, äh, kui räägivad omavahel inimesed, kelle emakeeled on erinevad, nii et tegemist on vahenduskeelega. niisiis, kinnitage nüüd turvavööd ja läheb lahti <laughs> esimesel jaanuaril tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmandal aastal liitus Iirimaa ühe, ühisturuga ja isegi selle ajaloolise sündmuse vastased leidsid, et meil ei olnud tegelikult valikut, sellepärast et me järgisime Ühendkuningriiki, kelle turgudest meie majandus väga tugevalt sõltub. ja äh, enamik rahvast oli väga rõõmus, me lootsime, et meile avanevad uued võimalused, äh, uued piirid kaugemale Ühendkuningriigi. me arvasime, et me muutume euroopalikumaks ja targemaks. Äh, selleks, et Euroopa projektis äh, osaleda, pidime hakkama õppima võõrkeeli, kõigepealt prantsuse keelt ja saksa keelt. Äh, selleks kulus meil natukene aega, aga lõpuks meie kooliprogrammides siis Mopassani asemel hakkasime õppima just kommunikatiivset prantsuse keelt Eh, sellele vaatamata selline nägemus mitmekeelsest Euroopast ja Iirimaa kohast selles protsessis on aastate jooksul kuidagi ähmastunud Äh, vaatamata sellele, et on toimunud tohutult palju kollokviumeid ja äh, koosolekuid, kus on räägitud, et inglise keelest üksi ei piisa, aga siiski äh, need mitmekeelsuse saavutamise projektid on jäänud kuhugi paralleelsesse universumisse, vaatamata sellele, et Iirimaa põhiseaduse järgi on riigil kaks ametlikku keelt Euroopa Liit on loodud põhimõttele äh, ühtsus mitmekesisuses. oma algusest peale on Euroopa Liidu äh, keelepoliitika äh, suunatud sellele, et liikmesriikide kodanikud õpiksid vähemalt ka selgeks kaks kuni kolm teiste liikmesriikide keelt osaliselt majanduslikel põhjustel, selleks samuti, et edendada suuremat sotsiaalset ühtekuuluvust ja selleks, et inimesed saaksid paremini osaleda Euroopa projektides Äh, Euroopa, Euroopa Komisjoni pikemaajaline eesmärk ja ma tsiteerin siin, suurendada inimeste mitmekeelsust kuni sinnamaani, et äh, iga kodanik kõneleks peale oma emakeele veel ühte või kahte keelt äh, Äh, paljudele kodanikele pole see eesmärk aga kohale jõudnud ja muide, termin äh, emakeel on äh, väga erinevalt tõlgendatav. näiteks inglisekeelsed iirlased tihtipeale ütlevad, et nad soovivad õppida oma emakeelt. Nad tahavad paremini kõnelda iiri keelt, paljud neist nimetavad seda kaelikeeleks ja mida, seda keelt nad eriti hästi ei oska ja kuna seda terminit emakeel kasutatakse enamasti ainsuses, siis see tähendab, et eh, rahvaid peetakse ühekeelseteks. Eh, eh, projekti valöör kohta koostatud raportis ja tegemist on siis Euroopa Nõukogu poolt rahastatud projektiga, on Joanna MacBake selle küsimuse väga hästi kokku võtnud Äh, me võime kahekümnenda sajandi lõpu keelepoliitikaid äh, kirjeldada kui monolingvaalseid või monolingvistilisi. Äh, eeldati, et kõigil on üks keel, emakeel ja kõik tahavad siis õppida lisaks sellele emakeelele veel ühe keele. see on siis ja teevad seda siis kõik ühtemoodi, kas siis ametlikult koolis käies ja kõigil on ühesugused eesmärgid. ja üldiselt arvatakse, et need ka, muud keeled tähendavad siis muid Euroopa Liidu keeli aga mida teha näiteks sellise riigiga, kes on Iirimaa ja ma arvan, et ka teie, mitmed teie hulgast on pärit riikidest, kus on mitu ametlikku keelt eh, või eh, olete te vähemuskeelte kõnelejad, mida ei peeta ametlikuks keeleks ja Euroopa Liidu töökeeleks Äh, äh, viimase Euridike äh, raporti põhjal aastast kaks tuhat kaksteist, see raport puudutas keeleõpet Euroopa koolides, on rohkem kui pooltes Euroopa Liidu riikides tunnistatud ka vähim, vähemuskeeled või regionaalsed keeled. niisiis, ametlik Euroopa kaugtahtis, et Euroopa kõneleks inglise keelt Euroopa Komisjon äh, ajab äh, oma asju kolmes menetluskeeles, need on saksa keel, inglise keel ja prantsuse keel. Äh, Euroopa Liidu itta laienemisest kahe tuhande neljandal aastal on prantsuse keele kasutamine koosolekul vähenenud ja väga palju on neid inimesi, kes arvavad, et saksa keele roll menetluskeelena eksisteerib ainult paberil Euroopa Liit tunnistab kahtekümmet nelja ametlikku keelt ja kahtekümmet nelja töökeelt aga samas eh, me kuuleme üha rohkem ja rohkem negatiivseid kommentaare tõlkekulude kohta. Eh, see on umbes miljard eurot aastas ja nagu on välja arvatanud üks teadlane, läheb nii, see on sama summa, kui iga kodanik ostaks tassis aasta, aastas tassi kohvi. ja loomulikult praeguses majanduskliimas on väga oluline eh, kulusid vähendada aga meile jääb mulje, et sündmused justkui sõidavad meist mööda. möödunud aastal, eh, just eh, enne seda, kui eh, oli möödunud aasta Kauki Saksamaa presidendiks olemisest, ütles Kauk, et Euroopal peab olema üks vahenduskeel ja selleks vahenduskeeleks peab olema inglise keel ja ma tsiteerin teda Äh, rohkem Euroopat ei tähenda mitte rohkem äh, mitmekeelsust eliiti jaoks, vaid mitmekeelsus üha suurema rahvastiku, suuremate rahvastikurühmade jaoks ja lõppkokkuvõtteks kõigi jaoks. mina olen veendunud, et Euroopas on mõlemad äh, asjad võimalik, oma emakeele hea tundmine, luule hea tundmine ja samas praktiline oskus kõnelda inglise keelt igas vanuses, igas olukorras ja ta ütleb, et äh, ühise keelega on võimalik äh, kergemini äh, viia ellu unelmad tulevasest Euroopast, ühest Euroopa foorumist, kus toimub ühine demokraatlik arutelu demokraatliku koostöö vaimus. sellega ma tema tsitaadi lõpetan jah, võib juhtuda, et äh, president Kauki nägemust juba viiakse ellu, äh, sellepärast et näiteks Euroopa Komisjonis töötavate brittide arv on oluliselt vähenenud. Nad moodustavad vaid neli koma kuus protsenti komisjoni personalist ja see on oluliselt madalam kui kaksteist koma viis protsenti, mis on brittide proportsioon Euroopa Liidu rahvastikus. olukord ei ole parem ka Äh, iirlastega, kes töötavad Euroopa Komisjonis, seda kirjutas, kinnitas hiljuti ka üks kõrge Euroopa ametnik Dublinis, kes ütles, et äh, naljakas on see, et ingliskeelsete ametnike arv väheneb, samas kui inglise keele kasutamine Euroopa institutsioonides kasvab. presidenti, president Kaukil olid kindlasti head kavatsused, samas tuleb aga tõdelda, et tema nägemus inglise keele ja teiste keele osas Euroopa Liidu institutsioonides äh, vastab äh, nõndanimetatud diglossiale, nii nagu seda on Fishman defineerinud. tegemist on siis kahe keele äh, koos eksisteerimisega, äh, kus üks lang on, üks keel on prestiižsem, näiteks inglise keel, seda kasutatakse ametlikus ja formaalses kontekstis ja siis on teine keel vähem prestiižne, see tähendab siis kõik teised keeled, mida kasutatakse era- ja isiklikus sektoris pärast kahe tuhande neljanda aasta ITA laienemist on inglise keel hakanud Euroopa Liidu administratsioonis rohkem levima, aga võib-olla peaks küsima, et kas selline areng inglise keele kasuks on kuidagi seotud Euroopa Liidu keelepoliitikaga. kas üritatakse kuidagi äh, inimesi panna just nimelt seda keelt õppima? ühes väga huvitavas analüüsis, mis puudutab Euroopa Liidu äh, keelepoliitika strateegiat, strateegiad äh, kõnelevad Vodak ja Krišašnovski äh, üha kasvavast äh, lingvistilisest instrumentaliseerimisest. Nad räägivad sellest, et keelele lähendatakse puhtalt pädevuse kontekstis kahe tuhande viiendast kahe tuhande seitsmenda aastani võib-olla on sellest poliitikast natukene eemaldutud, aga kahe tuhande kaheksandal aastal tullakse jällegi keeleküsimustes majanduslike argumentide juurde. Vodak ja Krisanovski ütlevad, et et näib, et Euroopa Liidu keele ja paljukeelsuse poliitika on Eh, omandanud uue ja laiapõhjalise arusaamise eh, keelte eh, sotsiaalsest, poliitilisest ja majanduslikust rollist. kahjuks pärast kahe tuhande kaheksanda aasta finantskriisi ja kuna multilingualismi voliniku koht on ka kaotatud ja see portfell on läinud hariduse, kultuuri ja noorsoovoliniku pädevusse aastast kaks tuhat kümme, on kõik need poliitikad, mis kahe tuhande kaheksandal aastal välja töötati, jäänud ellu rakendamata ja praegu domineerivad siis varasemad Lissaboni strateegiale suunatud poliitikat. Äh, septembris kaks tuhat kolmteist äh, avaldas Euroopa Komisjon pressiteatise, mille pealkiri oli äh, Euroopa keelte voor turg ja see, see teatis koosnes siis küsimustest ja vastast, vastustest ja küsiti, et kas oleks võimalik sisse, mõttekas seada sisse üks keel ja nüüd on vastus Äh, minu arvates on liiga lihtsustatud arvata, et üks keel võiks äh, lahendada kõik äh, keelelised probleemid ja seetõttu on Euroopa Komisjon toetanud ähm, mitmekeelsust ja on rõhutanud, et olulisem on mitmekesisus ja mitte ühetaolisus Eh, selline avaldus on eh, rahustav, samas aga näib tegelikkus sellele vasturääkivad. Eh, majanduslik olukord ei näi edendavat lingvistilist mitmekesisust, sest see on liiga kallis ei institutsioonides endas ega ka institutsioonide keelepoliitikas. mitmekeelne Euroopa olukord Euroopas on väga erinev, tõtt-öelda ei ole Euroopa tegelikult kunagi olnud nii paljukeelne kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Eurobaromeetri põhjal on eh, kakskümmend kolm ametlikku keelt, nüüd on neid juba kakskümmend neli, eh, kuuskümmend keelt siis, mis on eh, põlisrahvaste keeled, vähemuskeeled ja, või regionaalsed keelsed ja siis veel mitte põliskeeled, mida kõnelevad sisserändajate kogukonnad. kahe tuhande seitsmendal aastal projekti Valööri andmetel kõneldakse Euroopas ligemale neljasada neljakümmend keelt ja ligemale kaheksateist viipe õppekeelt ja seda siis uuringus, uuritud kahekümne ühes riigis. Iirimaal kahe tuhande viiendal aastal viisime läbi uuringud, mis näitasid, et kõneldakse umbes kahtesadat keelt. tegemist on siis riigiga, kus on ainult pisut üle nelja minu-, nelja miljoni elaniku ja, eh, ja sada kuuskümmend seitse keelt eh, siin me ei arve, Euroopa Liidus siin me ei arvesta selliseid vähemuskeeli nagu näiteks kašuubi keel, eh, mida ei kasutata administratiivsetes dokumentides ja dokumente nendesse ei tõlgita, sest et kašuubi keele kõnelejad kõnelevad ka enamuse keelt, siis poola keelt. ja vaatamata sellele, et meil on olnud kohutav majanduslangus, on Iirimaa endiselt vägagi mitmekeelne Lorna Carsoni andmetel Eh, loeti kokku sada kaheksakümmend kaks erinevat keelt kahe tuhande üheteistkümnenda aasta rahvaloenduse käigus ja kakskümmend kuus protsenti eh, välismaalastest ei olnud sündinud Iirimaal. Eh, Euroopa kodanike puhul on siis poolakaid kõige rohkem, siis räägitakse veel leedu keelt, vene keelt, rumeenia keelt ja läti keelt. aasialased kõnelevad peamiselt filipiini keelt ja siis hiina keelt, mandariini ja kantoni dialekte, malaja lammi, urdu ja hindi keelt ning aafrikaste puhul on joruba keel kõige olulisem, siis järgnevad prantsuse keel, araabia keel, igbo keel ja afrikaani keel. ja Põhja- ja Lõuna-Ameerikast pärit inimeste puhul räägitakse kõige rohkem portugali keelt ja seejärel hispaania, prantsuse, poola ja saksa keelt Eh, sellises näit-, selle näite puhul on eh, ka väga tõenäoline, et need sada kaheksakümmend kaks keelt, mis üles loeti, on alahinnang, sellepärast et meie kogemus on see, et sisserändajad vähendavad neid keelt, keeli, mida nad oskavad. see on eriti niimoodi Aafrika päritolu inimeste puhul, eh, kes tihtipeale jätavad mainimata need keeled, mis, mille puudub kirjakeel E, ja e, tegelikult see küsimus, millist keelt te kodus räägite, e, oli ainsuses, nimelt kas te räägite mõnda muud keelt peale inglise või iiri keele kodus ja need küsitletud võisid selle, seda küsimust tõlgendada sõnadeliselt ja mainisid ainult ühte keelt, kuigi tegelikult nad kõnelevad mitut keelt. niisiis ja pealegi on äh, Eh, Iirimaal eh, ka selliseid inimesi, kelle jaoks kuulumine mitmekeelsesse kogukonda on häbiväärne eh, ja ma, nemad leiavad, et ühekeelne olemine on prestiižne ja ilmselt on siin mingi seos koloniaalpärandiga. nüüd vähemused ja ükskeelsuse vaim. Prantsuse keeleteadlane Alexander Francois on väga hästi kokku võtnud selle, milline on igapäevane reaalsus paljude vähemuskeelte kõnelejatele. keelevähemus on kogukond, millele avaldatakse pidevat survet, et nad ei kasutaks oma keelt ja võtaksid üle enamuse keele Eh, see surve on mõnikord seaduse vormis, aga sagedamini eh, siis üritatakse stimuleerida majanduslikult, sotsiaalselt, haridussüsteemi läbi, niimoodi üritatakse saavutada keelelist eh, ühetaals-, ühetaolisust meie kaasaegne ühiskond on rajatud monolingvaalsele ideoloogiale, Äh, leitakse, et kõik inimesed peavad kõnelema ühte keelt. Äh, tegemist on jakobiinliku mudeliga, mis on väga levinud Prantsusmaal, Hiinas ja mujal ja vähemuskeeli nähakse enamuse poolt kui mineviku igandit ja kui midagi, mis ühiskonda lõhestab. Äh, on ära unustatud, et inimesed suudavad kõnelda mitut keelt ükskeelsete inglaste maailm on väga piiratud, näiteks tõlkeromaanid Äh, äh, ei ole peaaegu üldse turul oma kohta leidnud. see tähendab, et ingla-, inglisekeelsed inimesed ei puutu üldse kokku äh, mitte-ingliskeelsete maade kirjanikega ja Laurence Marie on hiljuti kirjutanud Nouvelle Observateuris, et ainult üks protsent romaanidest, mida avaldatakse USA-s, igal aastal on tõlgitud prantsuse keelest seevastu kolmkümmend kolm protsenti romaanidest, mida Prantsusmaal luuakse, on tõlkeromaanid ja möödunud aastal avaldatud artiklis Publishers Perspective leheküljel eh, öeldakse, et tõlge moonutab vaid neli koma, moodustab vaid neli koma viis protsenti kogu kirjanduslikust eh, toodangust, mida avaldatakse Ühendkuningriigis ja seevastu Poolas nelikümmend kuus protsenti kõigist avaldatud raamatutest on tõlked. Saksamaal on see arv üle kaheteistkümne protsendi, Hispaanias on see umbes kakskümmend neli protsenti ja Prantsusmaal kuskil viisteist protsenti veel mõned näited. üldiselt ingliskeelsed inimesed suhtuvad tõrksalt subtiitritesse ja dubleerimisse ja seetõttu on eh, mitte ingliskeelsete riikide kino neile peaaegu tundmatu. Eh, raadiod, parimate laulude konkursid, filmide konkursid eh, tavaliselt piirduvad täielikult ingliskeelse maailmaga. unustatakse ära, et väljaspool inglise keelt on ka mingi maailm. ja kes võiks inglastele seda ette heita? Eh, mis puudutab nüüd keelte õpetamist, siis jällegi inglise keel domineerib ainult eh, kuus ülikooli nõndanimetatud viiekümnest maailma parimast ülikoolist, ülikoolidest asuvad mitte ingliskeelsetes maades eh, vastavalt Times Higher World University pingereale aastatest kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist. lisaks sellele mitte ükski Saksa ülikool ja mitte ükski Prantsuse ülikool selles nimekirjas ei ole Äh, samuti võib täheldada, et äh, mitte ingliskeelsed ülikoolid ei ole ka Shanghai pingereas. Äh, sinna on sisse saanud ainult kaks prantsuskeelset ülikooli ja üks saksakeelne mitmed ülikoolid on loonud komisjone selleks, et parandada oma kohta nendes pingeridades, sest sellest sõltub rahvusvaheliste tudengite ligitõmbamine me teame vähemalt ühte õppeasutust, kus ei ta, tahetakse, et kõik trükised oleksid inglise keeles, mitte muudes keeles, sellepärast et muukeelsed pub publikatsioonid vähendavad nende šanss, šanss, et nendele trükistele viidatakse ja seega mõjutavad nende kohta sellistes pingeridades. niisiis, arvestades neid piire, mida meile seab ühekeelsus, tuleb lisada veel ka muud äh, äh, tegurid. näiteks Iirimaa ja Šotimaa on ainsad riigid Euroopas, kus võõrkeele õppimine ei ole kohustuslik. Inglismaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal äh, on keeleõpe, võõrkeeleõpe kohustuslik, aga ainult neljateistkümnenda eluaastani. ja mis puudutab kõrgharidust, siis ega olukord sealgi parem ei ole üha rom-, rohkem ja rohkem on siis selliseid keeleõppeprogramme äh, äh, ja üldse programme, mida õpetatakse läbi inglise keele ja ka keelekursustel jah, õpetatakse küll keelt, aga kõik muud asjad, mis keelega on seotud nagu äh, kirjandus, kultuur, seda kõike õpetatakse inglise keeles ja kõiki neid õppeprogramme loomulikult hinnatakse ka inglise keeles tulemuseks on see, et näiteks äh, ingliskeelsed üliõpilased, kes tulevad Erasmuse äh, programmi raames man-, äh, Mandri-Euroopasse, ei saa tihtipeale programmides osaleda, kuna ei valda piisavalt keelt või neile pakutakse kursusi täielikult inglise keeles e, Erasmuse programmi õpilaste lingua franca on peaaegu täielikult inglise keel jah, loomulikult ei saa öelda, et aasta välismaal iseenesest ei ole väärtuslik, loomulikult on, aga samas äh, see, mis puudutab keelelist pädevust, äh, mida Erasmuse programmi raamu, raames omandatakse, on suhteliselt pettumust valmistav äh, ja kindlasti mitte nii hea, nagu võiks olla ja selle mõju loomulikult kultuurilisele ja sotsiaalsele elule on ka selge. nüüd räägime majanduslikest kulutustest. me teame, et millised on näiteks ingliskeelsete ülikoolide eh, keelelised pädevused. enamik ei oma sellist pädevust, mis oleks tööturul vajalik. näiteks eh, Dublini linnas asub paljude, asuvad paljude hargmaiste tehnoloogia infofirmade peakorterid, näiteks Google, IBM, Facebook ja nõnda edasi. Eh, tegemist on ametikohtadega, kus peaks oskama mitmeid keeli. samas on väga palju noori iirlasi, kes võiksid selles sektoris töötada, on sunnitud Iirimaalt lahkuma ja otsima tööd teistes ingliskeelsetes maades, sellepärast et nad ei räägi võõrkeeli. niisiis äh, see keele küsimus on üks tegur, äh, mis takistab ingliskeelsetel kandidaatidel Euroopa institutsioonides äh, töötamast ja loomulikult, kui arvestada seda väljarände isiklikku ja sotsiaalset kuju, siis äh, koorema ingliskeelsetele maadele on ka muus. Deirdre Hunt äh, ühes artiklis keeled ja asjad avatud majanduses on öelnud, et vaid seitsekümmend viis protsenti, äh, et seitsekümmend viis protsenti maailma rahvastikust ei kõnele inglise keelt ja üheksakümmend neli protsenti ei kõnele seda emakeelena. Äh, pressiteatis keelte kohta Euroopas mis äh, ilmus septembris kaks tuhat kolm ja millele ma juba viitasin, äh, kinnitab seda, mida professor Hunt ütleb. Inglise keel on äh, kõige, teine kõige levinum keel Euroopa Liidus. hiljutised uuringud aga näitavad, et, et Euroopa Liidu elanikud, kes seda keelt piisavalt oskavad on, on vaevalt viiskümmend protsenti Äh, professor Hunt äh, viitab ka ühele uuringule, mille on läbi viinud äh, Frankel ja Rose, kes on üritanud mõõta keelte mõju ettevõtete tulemustele ja keeleliste erinevuste mõõtmine kaubandustõketena on kuskil viisteist kuni kakskümmend kaks protsenti, kui me mõõd-, ja samuti hinnatakse, et ühine keel suudaks kahepoolset kaubandust suurendada seitsekümmend viis kuni sada seitsekümmend protsenti Euroopa Komisjon äh, on teistmoodi rõhutanud keelte olulisust ettevõttele. kahe tuhande kuuendal aastal äh, viis Euroopa Komisjon läbi uuringu selleks, et hinnata äh, ebapiisava keeleoskuse maksumust Euroopa ettevõtetele ja sellest uuringust tuli välja, et igal aastal miljonid ettevõtted lähevad pankrotti või kaotavad lepinguid, kuna keeleline pädevus on ebapiisav. üksteist protsenti Euroopa Liidu ettevõtetest, mis töötavad ekspordisektoris, täpsemalt üheksasada nelikümmend viis tuhat, on eh, siis selliste probleemidega kokku puutunud. Eh, eh, Iirimaal siis tööstussektor, sealhulgas ka infotehnoloogiasektor nõuab paremat keeleoskust, aga selles vallas ei ole siiani midagi tehtud ja ma ei tea, miks. keelte õpetamine on jah kulukas Ah, aga eh, keeleõpe siis ka keelekeskkonnas ei ole leidnud eh, järgijaid. Eh, ilmselt on valitsus otsustanud on oluline, et valitsus teeks tõsiselt investeeringuid või vastasel juhul tõesti valitsus võib-olla on seisukohal, et inglise keelest piisab. kas, kuidas toimub keelte õpe mandril, Euroopa mandril? tuleb tõdeda, et Euroopa mandril Äh, tähendab võõrkeelte õppimist ja rohkem inglise keele õppimist. Inglise keel on äh, see keel, mida peaaegu kõigis Euroopa riikides rohkem, kõige rohkem õpitakse. E-, Euridike raporti andmetel äh, enamikes riikides siis üheksakümmend protsenti või natuke vähem õpilasi õpib inglise keelt tasemel C2 või C3 Äh, sellele vaatamata on oluline tõheldada, et keskmiselt kaks tuhat üheksa, kaks tuhat üheksa kuuskümmend koma kaheksa protsenti keskkooliõpilastest Euroopas õppis vähemalt kahte võõrkeelt ja see on neliteist koma üks protsenti kasv võrreldes perioodiga kaks tuhat neli, kaks tuhat viis ometigi äh, tuleb äh, arvestada, milline see on äh, pädevuse tase, mis teises võõrkeeles saavutatakse, see on siis võõrkeeles, mis ei ole inglise keel. Survey Lang, uuring Survey Lang, mis hindab õpilaste suulist arusaamist, kirjalikku väljendusoskust ja kirjutamisoskust võõrkeeles on andnud siis andmeid riigiti, mida on võimalik võrrelda ning sellised uuringud on siis olulised selleks, et hinnata inimeste keelelist pädevust. Äh, selles uuringus osalesid siis äh, õpilased, kes äh, olid siis olnud aasta keskkoolis või olid siis teist aastat keskkoolis. Nad tegid testid kahes võõrkeeles Eh, kõige sagedamini siis oli selleks keeleks eh, saksa keel, inglise keel, hispaania keel, prantsuse keel ja itaalia keel. Eh, uuringud viidi läbi kaheteistkümnes riigis, osalesid Inglismaa, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Hispaania, Eesti, Prantsusmaa, Kreeka, Malta, Holland, Poola, Portugal, Sloveenia ja Rootsi ja inglise keel oli siis esimene võõrkeel kõigis nendes riikides, välja arvatud Belgia, kus üheks keeleks oli prantsuse keel ja need testid tulemused on siis seotud Euroopa keelte eh, üldise võrdlusraamistikuga ja nüüd mõned uuringu tulemused. Eh, vaatame nüüd eh, neid riike, kus õpilaste tulemused esimeses võõrkeeles olid kõige parem, kus protsendid olid kõige paremad, kus saavutati B-tase selle eelmise klassifikatsiooni järgi. niisiis, siit te näete neid tulemusi kuuskümmend kuni kaheksakümmend üks protsenti oli see varieerumine. Eesti, Malta, Holland ja Rootsi on siin pingereas esikohal ja vaatame nüüd eh, pädevust teises võõrkeeles äh, kaks kümne äh, seitse, seitsmest protsendist siis kahekümne seitsme, ei vabandust, kahest protsendist siiski. niisiis äh, tulemused inglise keeles olid siis kõrgemad kui teistes keeltes ja see ei ole sugugi üllatav Äh, Saksamaa muideks selles uuringus ei osalenud ja me teame, et Malta on ajalooliselt olnud väga tihedalt seotud Ühendkuningriigiga, samas Eestis on äh, vene keel olnud aastaid kohustuslik äh, teine keel ja Eestil ei ole kunagi selliseid tihedaid sidemeid inglise keelega olnud ja paljud eestlased on ka saksa keelt õppinud nüüd me võime nendest tulemustest järeldada seda, et paljudes Euroopa riikides õpivad õpilased paremini inglise keelt kui teisi keeli ja äh, Sõve Langi meeskond on sellest teinud ka oma järeldused. Äh, isegi nendes haridussüsteemides, kus inglise keel on teine võõrkeel, on tulemused inglise keeles paremad kui teistes äh, testitud keeltes ja see on jällegi tõend inglise keele erilisest staatusest ja eh, selle, seda kinnitavad ka õpilaste vastused küsimustele, kes leidsid, et inglise keel on kasulik, nad puutuvad sellega tigedasti kohtu ja kasutavad seda nii läbi traditsiooniliste kui uute meediakanalite. nüüd Lingo Franco. Eh, meil on Euroopas probleeme inglise keele maine kasvab, samuti selle kasutamine ja seda murettekitava kiirusega mõnede inimeste jaoks samas teiste keelte staatus, olgu need siis maailmakeeled, riigikeeled, regionaalsed keeled või vähemuskeeled, äh, seatakse iga päev küsimärgi alla Eh, nende staatus on eh, väiksem ja nende pädevus on seetõttu väiksem. Eh, mitmekeelsus on ressurss, millel on oluline väärtus ja seda pole alati võimalik mõõta. Austraalia keeleteadlane Joel Lipenko on öelnud, et mitmekeelsusel on kuus mõõdet, intellektuaalne, kultuuriline, majanduslik, sotsiaalne, kodakondsusega seotud ja inimõigustega seotud. tema leiab, et üks kogukond, üks rahvus, Äh, mis äh, investeerib kõigisse keeltesse, äh, saavutab parema intellektuaalse Äh, edu, kooli tulemus, on tulemused lastel paremad, äh, rikkalikum kultuurielu, äh, kaubandusvõimalused on suuremad, võimalused osaleda teadmistepõhises majanduses on suuremad, sotsiaalteenused on paremad, osaletakse rohkem ühiskondlikus elus ja demokraatlikus tegevuses ja paremini suudetakse võidelda eelarvamustega, edendada salvivust ja vastastikusust mõistlikkust, mõistmist ja lõpetuseks on selge, et äh, ametlikult inglise keele roll Euroopas kasvab ja ei ole mõtet hakata seda inglise keele pealetungi peatama Äh, sellele vaatamata tuleb anda endast parim, tagamaks, et teised Euroopa keeled äh, ei saaks kannatada ning jääda osaks ikkagi Euroopa projektist. Äh, inglise keele predomineerimine mõjutab ka Euroopa demokraatiat. meie, eurooplased, peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et Euroopa püsiks mitmekeelsena, kus väärtustatakse kõiki keeli ja loomulikult ei pea siin hakkama pidurdama inglise keele arengut ja, või ling, selle arengut lingua francana, lihtsalt äh, tuleb teada, millised on inglise keele piirid. Äh, meil on vaja Euroopat äh, ja keelepoliitikat, mis väärtustab kõiki olemasolevaid keeli, kõiki keeli, mida kõneletakse Euroopas, mis, Euroopat, mis kasutab ära oma keelelist potentsiaali sotsiaalses, majanduslikus ja kultuurilises sfääris, tehes seda kõigi kodanike huvides. samas tuleb vähendada Eh, sõltuvust eh, inglisekeelsetest inimestest. nagu eh, on kirjutanud üks kroonik möödunud aastal, mitte ükski liit, riik ei ühinenud Euroopa Liiduga selleks, et homo, et homogeniseerumise teerull temast üle sõidaks. Euroopa Liidu tasandil langetatakse otsus, olulisi otsuseid ja inimestel peab olema õigus neist aru saada. inimesed ei pea aru saama ainult siis lõplikest seadustest, vaid ka aruteludest, mis Euroopa Parlamendis toimuvad. Euroopa Liit on teinud suuri žeste väikestele riikidele, näiteks Maltal ja Saksamaal on sama hääleõigus Euroopa Keskpangas. mitmekeelsuse ja paljukeelsuse edendamine ja mitte ainult ladusa inglise keele oskuse edendamine on väga oluline, näitamaks, et kõik riigid on tõesti olulised Äh, ühes äh, intervjuus äh, Goethe instituudiga kahe tuhande kuuendal küsiti Gerhard Strickerilt, kes muide täna siin kohal on ja tema on, oli tollal siis Saksa Keele Instituudi direktor, tal paluti ennustada keelte tulevikku Euroopas ja tema pakkus välja siis kaks võimalikku stsenaariumit, natuke naljaga pooleks. niisiis kõigepealt eh, esimene tsitaat ja ma vabandan professori eest, et see on inglise keeles. pessimistlik stsenaarium on see, et eelseisvatel aastatel piirdub keeleõpe üha rohkem ja rohkem inglise keelega ja see ongi juba niimoodi Äh, te, huvi teiste keelte vastu väheneb isegi nende inimeste hulgas, kes kõnelevad neid emakeelena, näiteks itaalia, saksa, hollandi ja teised Euroopa keeled, neid küll kõneldakse, aga ainult pereringis, siis kui kaarte mängitakse või käiakse kohalikel laatatel. kõik olulised asjad töömaailmas, teaduses ja poliitikas Äh, aetakse üha rohkem äh, pidžin Englishes, inglise keeles, mis on siis Ameerika inglise keele variant, kuhu on sisse lisatud prantsuse, saksa ja itaalia keele sõnu. ja Briti saartel, sellele viidati juba eile, Briti saartel kõneldakse siis inglise keele briti varianti ja sellest saab väga-väga haru, harva kasutatav dialekt. optimistlik stsenaarium on järgmine peaaegu kõik eurooplased, see tähendab meie sakslased, itaallased, hollandlased, poolakad ja teised, oleme teinud jõupingutusi ja oleme hoolitsenud, et meie lapsed õpivad selgeks kaks keelt lisaks oma emakeelele ja võimalik, et mõistavad veel ka veel mõnda muud keelt. ainsaks erandiks on inglased. Nemad on harjunud sellega, et peaaegu kõik teised räägivad enam-vähem head inglise keelt ja seetõttu on nad ammu lõpetanud teiste keelte õppimise kuna nad on aga arukad piib-, inimesed, siis nad lõpuks märkavad, et sellisel moel on nende mõtted ja maailmanägemus kitsaks muutunud. kangekaelses monolingvaalsuses on neil maailmast väga piiratud nägemus, samas kui maailm on muutunud äärmiselt keeruliseks. ning kuna nad ei taha sellises maailmavuuga ela-, vaatega elada, siis hakkavad nad kiiresti õppima teisi keeli ja hoolitsevad, et seda teevad ka nende lapsed. ja niisiis saja viiekümne aasta pärast on Euroopas endiselt keeleline ja kultuuriline mitmekesisus ja Euroopa on rikkalik ja loov. ja nüüd lõpetuseks. see, mis loeb, on midagi, mida alati ei saa loendada ja see, mida saab loendada, ei ole alati see, mis loeb niisiis äh, meil on äh, häid põhjusi, miks edendada äh, mitmekeelsust ja paljukeelsust Euroopas, osad põhjused on majanduslikud, osad on seotud demokraatiaga, osad on sellised, mida ei saagi koguseliselt mõõta. Iiri poeet Seamus Heaney, kes on saanud tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal Nobeli kirjandusauhinna, kelle emakeel oli inglise keel ja kes suri möödunud aastal, on kõnelenud sellest, kui oluline oli tema jaoks iiri keele õppimine, keele õppimine, millel pole mingit mingit majanduslikku väärtust väljaspool Iirimaad. ja ta arendab edasi eh, professor Lobjanko ideesid, aga natuke lüürilisemalt. Eh, tema argument eh, kõneleb kõigi keele kasuks ja keelelise homogeniseerimise vastu ja jätamegi talle viimase sõna Äh, mitte õppida iiri keelt on jätta kasutamata võimalus, mida elu selles riigis tähendab ja võiks tulevikus tähendada. see tähendab, et me lõikame ennast ära kodus olemise viisidest, kui me peame enesemõistmist, vastastikust mõistmist, äh, kujutlusvõime edendamist, kultuurilist mitmekesisust ja sallivat poliiti-, poliitilist õhkkonda soovitavaks, siis peame silmas pidama, et iiri keele teadmine on nende eesmärkide saavutamisel oluline element. aitäh! Vielen Dank, professor Gallagher und hoffen wir mal, dass das aitäh, professor Gallagher, me loodame, et professor Stigleri optimistlik stsenaarium siis järgnevatel aastatel ka läbi lööb, ma tõesti loodan, et see on ka optimistlikuks tulevikuperspektiiviks meie kõigi jaoks. ma olen veendunud, et teil on väga palju küsimusi professorile, aga neid tuleb teil esitada lõunasöögi ajal, sellepärast et mul on väga hea meel, et siin on veel üks meie peadirektoraadi suur sõber. tegemist on äh, USA välisministeeriumi äh, peatõlgiga ja tema aitas välja töötada ka Marylandi ülikoolis äh, tõlkekoolitus, ta on ka meie Hintsi võrgustiku tähtis liige. From... proua Patricia Arisu, mis teie jaoks on tähtsaks järelduseks sellest konverentsist, palun? And now I will speak in English. And I'm going to start with ma alustan sellega, et need sõnad, mis hirmutavad tegelikult kõiki tõlke, räägin teile ühe nalja. nii, mees saadetakse vanglasse esimest korda. ta on oma kongis. ja tuled kustutatakse ära ning tema kongikaaslane läheb trellide juurde ja karjub. kaksteist. järsku kõik vanglas äh, la-, naeravad lausa hüsteeriliselt. kõlab veel üks hääl, mis karjub. neli. jällegi. kõik on hullumiseni naermas. uus äh, vang on väga segaduses ja ta pöördub oma kogenuma kongikaaslase poole ja küsib, et vabandage, mida see siin kõik tähendab? ja vanem mees ütleb, et noh, no näete, mõningad on olnud siin pikka aega ja meil on naljade repertuaar. ja me teame neid nalju juba ja me oleme neid korranud nii palju, et me lihtsalt eh, nüüd nimetame numbri ja kõik teavad. nii et uh, uus kongikaaslane tunneb, et eh, ta on ka osa meeskonnast ja karjub seitseteist täielik vaikus. pöördub kongikaaslase poole seejärel ja küsib, et mis nüüd siis lahti, kas seitseteist ei ole hea nali? ja vanamees ütleb, et seitseteist on väga hea nali. aga mitte igaüks ei oska ju nalja rääkida. So it is with interpreting. niimoodi on ka tõlkimisega ma tahaksin tänada proua Olga Kosmituud selle suurepärase algatuse eest. jällegi üks tema suurepärastest algatutest. ja ma tahaksin suunata teie tähelepanu sellele programmile, mis meile saadeti. tegemist on üleilmse tõlkide foorumiga. Vau, tõesti! ning see tähendab suurepärasuse saavutamist konverentsi tõlke valdkonnas. kaks korda vau wow,, võib öelda me oleme kuulnud siin suurepäraseid ettekandjaid viimase kahe päeva jooksul. professor Vaibel rääkis meile masintõlkest. mina hakkasin juba higistama siin, ma ei tea, kuidas teil läks, aga ta selgitas muidugi, et eesmärk ei ole inimesi täielikult asendada, vaid toetada kommunikatsiooni ning mulle meeldis see, et ta kasutas sõna kommunikatsioon, sellepärast et räägime asjadest nii, nagu nad on. me ei räägi keeltest me ei räägi siin tõlkimisest, me ei räägi siin kirjalikust tõlkest, suulisest tõlkest, me räägime suhtlemisest. ja vabandage, et ma kasutan siin äh, kõvasid äh, konkreetseid sõnu. Äh, ma tean, et teil on kõht tühi, tahate sööma minna, aga ma tahan öelda, et me räägime rohkem siin, rohkematest kui keeltest ja kõnedest. professor Erikson rääkis suurepärasusest ja tippsaavutustest. ta rääkis, kui oluline on eesmärgipärane harjutamine ning kõik teavad, et seda me ju teemegi. mina kolisin hiljuti ning viskasin ära kaks kastitäit sõnastikke, mis on mul olnud vist seitsmekümne viiendast aastast tallel. aga tõesti, uued ajad, rohkem neid vaja pole äh, härra Calvee rääkis üleilmastumisest äh, lingvistilisest vaatenurgast ja see oli fantastiline, kuidas ta tegelikult selgitas meile, et äh, maailma keelte klassifikatsioon on niimoodi muutunud ning ikka ja alati on mul au kuulda äh, professor Elmeni, kes äh, rääkis aju rollist konverentsitõlke vallas. ta tegelikult ka ütles, et meil on sisalikulaadne aju, mis on väga huvitav, sest mina alati kahtlustasin, et mul selline just on ta rääkis äh, ka seletades slaidi põhjal, et äh, punkrokari tajud on tõlkidel, mina ei olnud seda varem kuulnud. Äh, proua Luzu rääkis mitme asja samaaegsest tegemisest ning rööprähklemise vajadusest ja treenimisvajadusest. ma arvan, et tõlkidena me ei saa aru tegelikult, kui palju me samaaegselt asju teeme ning me peame kõike tegema hästi ja kogu aeg hästi ma ütlesin alati tõlkidele, et te võite olla suurepärane tõlk ja te olete võib-olla teinud seda juba miljoneid aastaid, aga kui te ühe korra libastute, siis on teie tulevik lõppenud. ja kõneleja ettekande põhjal mulle näis, et väga oluline on eesmärki hoida silme ees nii et eh, tervik on palju suurem kui selle osade, üksikud osad. me ei räägi ühest ja teisest, vaid me räägime kogu pildist eh, ja mida me teeme, on tegelikult suhtlemine tõlkidena. doktor Olivera ütles, et kohandumine on väga tähtis. kuidas seda saavutada, on muidugi üks eh, võtmeküsimusi. professor Kallagar rääkis paljukeelsusest, mitmekeelsusest, ühekeelsusest ja mina mõtlesin selle peale, et üks väga olulisi lauseid, mida ta mainis äh, ühes oma tsitaadis ja tsitaate oli palju ja häid siin, oli see, et äh, oluline on see, et äh, inimene omas keeles saab aru luulest, räägin siin keelest ja kirjandusest. üks keel, ütles ta, ei ole piisav selleks, et meie lingvistilisi ja ma ütleksin isegi, et kommunikatsioonivajadusi täita. nii et ma tahaksin minna tagasi selle juurde, äh, mida ma kuulsin esimesena siin eile. Olga Kosmidu rääkis imest, et tõlkimine on ime. meie oleme siin see ei ole mitte lihtsalt meeldiv, aga see on lihtsalt öö, äh, suur au, et kõik me oleme kogunenud siia ühte saali. ja ma ei saa öelda, kuivõrd suurepärane oleks see olnud kolmkümmend, kolmkümmend viis aastat tagasi, aga see oleks olnud täiesti unikaalne. ja ma endiselt näpistan ennast, kui ma vaatan, kes siia kõik on kogunenud sünkroontõlge, nagu me teame, on miski, mis sai alguse kahekümnendal sajandil ja siin oleme me selle analüüsimise protsessis ning mõtleme, kuidas selle erinevad osad töötavad. ja see on peaaegu, kui võtta peaaegu selline asi, kui võtta elu ja lihtsalt äh, võtta see tükkideks, analüüsida, kuidas see toimub. nii nagu öö, äh, on paljud kirjanikud öelnud, see on ime. ja ime lihtsalt leiab aset kui me püüame olla suurepärased, siis me ei, mitte ei õpi siin äh, iluuisuhüppeid või malet, tõlkimine ei ole midagi, mida lihasmäluga teha saab. tegemist ei ole malemänguga, kus on lõplik äh, käikude arv, mida on võimalik ära osta. ja sellepärast saab seda teha arvuti. ja veel üks raskus on tõlkimise juures ning suurepärasuse tagamise juures, millele viitasid ka professor eh, Erikson ning eh, professor Adelmann. nimelt, kes saab siis hinnata ja kes saab mõõta seda sooritust? ilmselt mitte publik meie juhul vahel neile meeldivad tõlgid, sellepärast et tõlgid töötavad kaksteist tundi või pesevad nende aknad ära või nad on nõus ka olema autojuhiks. ma tean, et me naerame, aga noh, juhtub ju selliseid asju. kõik noogutavad, jah. ja see on väga kurb. kahjuks ainukesed, kes oskavad tegelikult eh, sooritust hinnata, on tõlgid ise. ja sellepärast on väga oluline, et tõlgid juhiksid ja õpetaksid tõlke. ja mina räägin inimese seisukohast, kes on töötanud organisatsioonis, kus õnneks tõlke haldasid ja juhtisid tõlgid. ja need, kes ei olnud tõlgid ja tulid tõlkida maailma, õppisid väga kiiresti selgeks, mida siis tõlkimine, milles seisneb ning aitasid meid meie ülesandes. ja ma olen alati öelnud, et parimad sõbrad, kes on meil alati olnud, on valitsuse tippametnikud, sellepärast et nad on saanud aru sellest, kuivõrd olulised on tõlgid selleks, et oma eesmärke ja tööd teha ja täita. ma äh, korraks, kordaksin äh, seda, mida Aristotelese äh, tsitaadis öeldi ja professor Erikson äh, ütles ka, et me oleme see, mida me korduvalt teeme, nii et eh, tipptase ei ole mitte ühekordne tegevus, vaid eh, harjumus. suurepärasus tõlkide jaoks peab olema harjumus, sellepärast et me oleme eh, kommunikaatorid. proua doktor Olivera ja teiste maailmas me tegelikult loome kogu aeg kaunist muusikat nii et mina esitaksin teile väljakutse. tehke nimekiri sellest, mida te arvate, mida tõlk peaks tegema. Lähme siis selle rööprähklemise juurde tagasi. millised on need eesmärgid, mil- ja omadused, mis ühel tõlgil peaks olema? me räägime järgmisteks aastakümneteks visioonist. tõlkimine on uus, aga samas on see ka väga vana. suhtlemine on väga uus ja samas väga vana. ning väljakutsed mida, mis seisavad uue põlvkonna ees, on väga hirmutavad, sest maailm on väikseim, kui ta kunagi on olnud ning see muutub aina väiksemaks. on uued keeled, mida ma ei kujutanud ette, et kakskümmend äh, aastat tagasi me oleks pidanud äh, millega silmitsi seisma. näiteks äh, säutsumine ja sõnumid. ma ei saa sellest siiani aru aga ma annan teile väikese näidisnimekirja algatuseks ning mõelge selle peale, sellepärast et teie olete tõlkimise tulevik ja see, mida teie teete, määrab kindlaks selle, kas me ujume või upume. tähelepanu. tõlk ei kuule mitte lihtsalt sõnu, vaid ta äh, peab mõtlema, mida sõnad äh, igale konkreetsele esinejale äh, tähendavad. kas masin suudab seda? ma ei usu. intuitsioon keel on töövahend, mida kasutatakse kommunikatsioonil, see on äh, alguskoht. aga mida tähendab siis kulmukergitus näiteks, milline äh, kommunikatsiooniefekt sellel on, ka vaikus võib olla tegelikult kõnekas? mis? diskreetsus. tegemist on ju poliitilise institutsiooniga palju tõlgendamist ja tõlkimist on poliitilises sfääris. nähtamatus. avaliku esinemise oskusi tuleb kasutada selleks, et keskenduda äh, seda tegevust konkreetsele kõnelejale. tõlgid on näitlejad, kes ei saa lavaruumi, ei saa aplausi oma soorituse eh, lõpus, nii et see on tänamatu töö. Eh, väärikus, diskretsioon eh, omapoolsete lisandite vältimine. keeleoskus, nii nagu Ann Kallager ütles, see all, saab alguse omaenda emakeelest ja paljud tõlketudengid unustavad selle ära nii et me ei räägi lihtsalt äh, mingisuguste sõnastike päheõppimisest, kui te oma emakeelt äh, ei valda, siis kabiinidel asja ei ole. avalik esinemine. on lihtsam ju tõlkida head kõnelejat kui halba kõnelejat ja kes tahab kuulata halba kõnelejat äh, tõlgina pool tundi, keegi ei taha. ja ma ei taha ka sellist halba kõnelejat palgale võtta ja me räägime siin häälekoolitusest, sünkroonini ja ka järeltõlke jaoks. Need on väga erinevad oskused ja hääle kasutamise oskus on väga erinev mõlemal puhul ning nagu kolleegid siin eile mainisid ja kuulsin ka teistelt kolleegidelt ja nende kolleegidelt uuesti, et näitlemine, teatri tegemine. sest lõppkokkuvõttes tõlkide töö on sarnane eh, Stanislavski poolt kirjeldatule äh, kui ta rääkis, et näitleja peab leidma eesmärgi. enamikud tõlkidest ei, isegi ei otsi seda. kultuur, teave, haridus, erinevad sõnumitasandid, mida inimene tahab öelda ja edasi anda. ja ma kordan veel kord, et me räägime siin kommunikatsioonist nii et kui me vaatame tulevikku ja mõtleme selle kutseala suurepärasuse peale, siis mida me tulevikus selleks vajame? mõtleme selle peale, kui oluline see on see, mis meil siin täna on. see, et meil on siin erinevate organisatsioonide liit, kahepoolsed, mitmepoolsed, rahvusvahelised organisatsioonid, turg, ülikoolid ülikoolid, mis tegelikult äh, täidavad suurepäraselt oma ülesandeid. see on meeskonnatöö, tõlkimine on meeskonnatöö, ärgem seda ära unustagem. tõlgid ei ole masinad. töötingimused on väga olulised. ärgem lubagem et tõlke hakkab ahistama bürokraatia, ärgem lubagem, et kommunikatsioonivahendaja on kõige nõrgem lüli ahelas. keegi rääkis mulle eile, et ainult üks tõlk võiks olla kabiinis. nelja keele jaoks tulevikku vaadates tuleb meeles pidada ka ühte asja mida me oma elukutsest teame. selle jaoks peab olema kirg. ma loodan, et ma saan teile seda ka edasi anda, et tõlkimine läheb meile korda, tõlkimise tulevik läheb meile korda. Need inimesed, noored inimesed, kes on sellesse kaasatud, lähevad meile korda. võtame siis enda hoole alla just kõige tarmukamad, neid oleme viimaste päevade jooksul siin ka näinud. sellepärast, et eh, tipptasemel eh, tõlkid, tõlgid eh, määravad tõlkimise tulevikku ja me sõltume kõigist teist selle saavutamisel. ja ma tahan teile öelda, et läheme sellelt suurepäraselt foorumilt ära ja teeme ilusat muusikat. aitäh kõigile! Thank you, Petsi Arizu. The only thing I can suur tänu! ma võin lihtsalt eh, lisada siin kaks korda, vau, suurepärane, suur tänu! see oli suurepärane kokkuvõte ja võttis kokku väga hästi kaks päeva. aga meil on väga oluline päevakorrapunkt veel läbida. enne, kui ma annan proua Olga Kosmitule sõna, praktilised eh, juhised veel Äh, pärast, kui lõpetame, olete te bufee lõunasöögile oodatud, mis on siin saali taga, serveeritakse ning täna pärastlõunal on meil kaks töötuba äh, kursuse juhtidele. Need töötoad on kuus kuu kahes, siin sam-, kuus kuu ühes, mis on äh, kõrvalsaal. esimene töötuba tegeleb ülikooli grantidega. see on siis kuni poole neljani ja seal on võimalik ka võtta äh, kahepoolseid äh, suhteid äh, üles seada ning rääkides, rääkida granditingimustest. teine töötuba on virtuaalsed tunnid, see algab kell pool neli samas saalis. kõik, keda huvitab Pan-Aafrika tõlkekonverents, siis siin saalis äh, kell neliteist nelikümmend viis algab selleteemaline koosolek. Päti rääkis palju kirest meie elukutse vastu ja Olgal on väga palju kirge selle kutse vastu ning ta räägib äh, üleilmse äh, suurepärasuse võrgustikust. olge hea. Merci, Susanne. aitäh, Susanne. ma arvan, et pärast äh, Äh, selle kahekordse äh, aplausi saanud Pätsi sõnavõttu on mul vähe lisada. ma tahaksin lihtsalt öelda, et ma jagan Pätsi kirge. seda kirge selle elukutse suhtes. jagan seda sel määral, et kui need inimesed, kes mind ei tunne, minult küsivad, mis on minu elukutse ja vaatamata sellele, et ma ei ole juba väga ammu kabiinis olnud, ütlen ikka, et olen tõlk. ja seda öeldes äh, leian ma, et see on tõeliselt õilis amet äh,. tegemist on väga nõudliku elukutsega äh,. see toimub omaette eraldi maailmas. Äh, ma ütlen väga sageli kui ma kohtun äh, noortega ülikoolides tõlkeõpilastega eh, kui eh, taha, ma tahan neile natukene edastada oma kirge selle ameti vastu ja ma ütlen neile teile, et see et, elukutse kohustab teid sõnumeid analüüsima selleks, et te saaksite seda edastada. see elukutse kohustab teid äh, otse kõneleja mõtetesse tungima ja äh, te peate äh, õppima eraldama head halvast, õiget valest. ja sellele vaatamata on see ka üks äh, amet, mis ei ole piisavalt tunnustatud. Äh, ma ei tea eriti palju selliseid elukutseid, mille kohta ükskõik kes arvab, et noh, tema on ka tõlk, suuline või kirjalik keegi ei ütle ju lihtsalt niisama, ma olen advokaat. mitte eh, kindlasti ei ütle inimesed, eh, ma olen arst, kui neil vastavat kvalifikatsiooni ei ole ja ometigi ükskõik kes võib öelda, eh, ma olen tõlk või tõlkija. ja see mõjub meie ametile väga halvasti nagu ütles äh, Patsi, äh, et äh, isegi kui inimene on tõlk, juhtub ainult üks kord, et ta ei suuda oma tööd korra, korralikult teha, siis on tagajärjed kohutavad. ning iga kord pärast seda, kui ma olen seda tööd juba nii palju aastaid teinud, iga kord mind üllatab äh, et need inimesed, kes valmistavad ette suuri konverentse, mõtlevad kõigele saalile, tehnikale, äh, meelelahutustele, toitlustamisele, aga ei mõtle tõlkele. Äh, sellele mõeldakse kõige viimasel minutil ja äh, kuna tõlkega käivad kaasas ka suured kulud, siis tõlke pealt just nimelt hakatakse kokku hoidma Äh, ei, äh, ei tehta mingeid kokkuhoide näiteks toidu pealt. Äh, toidust lihtsalt ei küsita, kas ähm, te võib-olla ei anna meile natuke roiskunud liha, et me saaksime seda soodsama hinnaga. aga kui hakatakse nõudma tõlget, siis öeldakse, et kas näiteks kuue tõlgi asemel ei võiks neli saada. kas seitsme tunni asemel ei võiks töötada üheksa tundi ja ma küsin endalt, miks selline suhtumine? kas eh, see on tingitud eh, sellest, et eh, inglise keel on nüüd keel, mis on niivõrd laialt levinud, et tõlge ei ole tegelikult enam vajalik. kas tõlge on muutumas äh, Äh, millekski, mida lihtsalt veel harjumusest tellitakse. Äh, äh, professor Callahan on meile öelnud, et Euroopas on vähem kui viiskümmend protsenti inimesi, kes saavad inglise keelest piisavalt aru. ja kui käia teatud Euroopa Liidu liikmesriikides, siis seal ei ole isegi kahtekümmend protsenti inimestest, kes suudaksid inglise keelt mõista. kas me tõesti tahame kõik need inimesed kõrvale jätta, kas me tõesti jätame nad kõrvale, kui surume Euroopale peale üheks, ühe keele ja koos sellega ka ühetaolise mõtteviisi? kas hetkel, kus kogu maailm küsib äh, endalt, miks kodanikud on pettunud poliitikas, miks kodanikud ei käi hääletamas, miks nad ei käi valimas, kas sellisel hetkel võib nad tõesti niimoodi kõrvale tõrjuda? kas kas me tõesti tahame, et Euroopa Liidu loosungeid ühtset mitme, ühtsus mitmekesisuses on lihtsalt tühipaljas sõnakõlks? ning kui öeldakse, kõik kõnelevad inglise keelt, et inglise keel on äh, inimeste esimene võõrkeel. Äh, jah, äh, isegi unustatakse öelda, et inglise keel on esimene võõrkeel, mitte lihtsalt esimene keel. ja kindlasti ei ole inglise keel maailmas inimeste esimene keel. võib-olla hiina keel on, kui vaadata kõnelejate arvu mulle öeldakse, et on kasutu äh, käimasolevaid arenguid ümber pöörata. ja sellele vaatamata õpetab ajalugu meile, et äh, on olnud väga palju erinevaid vahenduskeeli, kreeka keel, aramea keel, ladina keel, prantsuse keel praegusel hetkel on selleks keeleks inglise keel. Äh, kes sellises pidevalt arenevas maailmas, kus toimuvad niivõrd suured muutused, oskab ette ennustada, ette näha, milline on järgmine sajand? ja millised on need keeled, mida siis vahenduskeeltena kasutatakse? kes Äh, julgeb öelda, et pärast teadus- äh, ja tehnikarevolutsiooni pöördume me uuesti tagasi usu juurde, kes oleks julgenud seda öelda? me peame äh, arvestama, et me ei suuda juhtida seda, mis siin globaalses külas toimub. me ei saa lihtsalt jätta kõrvale suurt osa kodanikest. hetkel kus äh, kodanike liikumised äh, kodanike liikumine ja mitte ainult äh, turismi põhjustel, vaid ka humanitaarpõhjustel, inimesed põgenevad looduskatastroofide eest, rändavad oma kodumaalt välja. ei ole minu meelest enam ühtegi riiki, mis on etnilises mõttes puhas, ükskeelne. ei ole mitte ühtegi riiki, kus kõneldakse ainult ühte keelt, ühte keelt, mida oskavad kõik selle riigi kodanikud kas me võime eh, eh, eirata seda ametit, eh, mis tagab kõigi nende inimeste demokraatliku kohtlemise. kas me võime meie, jah, me pakume oma kodanikele võimaluse minna elama teise riiki aga kas me saame jätta nad seejuures ilma või võimaluseta, et nende üle võidetakse kohut nende emakeeles, kui nad näiteks kohtusse satuvad? kui me läheme haiglasse, kas me saame lubada seda, et, et inimene ei saa oma sümptomeid kirjeldada oma emakeeles? jah, loomulikult äh, tõlkel on hind ja see on tegelikult demokraatia hind Äh, üks äh, Euroopa Komisjoni asepresident ütles mõned aastad tagasi ühele ajakirjanikule, kes ütles, aga suuline ja kirjaline tõlge, see läheb ju tohutult palju maksma, tuleks üritada äh, neid kulusid vähendada ja see asepresident ütles talle, ka valimised maksavad väga palju ja mida te välja pakute on vaja, et keeli vaadataks samamoodi nagu majandustegevust kui me nõuame näiteks majanduse vallas tegid, tegutse-, küsime majandusvallas tegutsedes, mis keel on majandustehingute kontekstis kõige olulisem? milline on see kõige tähtsam keel? see on see keel, mida ostja kõneleb. Äh, ei ole mingi globaalne keel, mis on oluline. ning äh, kaupmehed mõistavad seda väga hästi. näiteks minu kodumaal te näete, et äh, kõike tekstid kaupluses ei ole enam inglise keeles nagu mõned aastad tagasi, nüüd on nad ka vene keeles turistide pärast ja ma ei hakka üldse rääkima olukorrast Küproselt, kus peaaegu kõik on vene keeles. ja, ja nüüd hakatakse vähe, vähehaaval neid silte panema juba ka hiina keeles. on keelega seotud ametid ja mind äh, rahustab äh, härra Vaibeli ettekanna, et need keelelised ametid püsivad Äh, nendel ametitel on tulevik. ja äh, seetõttu me peame hoolitsema, et kõigil oleks oma koht, et kõik äh, saaksid äh, aru ähm, äh, milles need ametid seisnevad, sest et inimesed ei tee tihtipeale tõlkide ja tõlkijate vahel, ei tehta vahet konverentsitõlkide ja kontakttõlkide vahel niisiis me peame oma tegevust rohkem seletama ning nagu ütles väga hästi Pätsi, me peame selgitama, et äh, tõlge ei tähenda tingimata ainult keelt. tõlgid ei ole ringi kõndivad sõnaraamatud minul küsitakse tihtipeale, kuidas öeldakse seda kreeka keeles või seda hispaania keeles, ma äh, ei tea seda alati. kui ma aga tõlgin, siis ma leian viisi, kuidas see edasi anda. aga kui te ilma kontekstita lihtsalt küsite, kuidas üks või teine sõna äh, ühes või teises keeles on, siis ma ei pruugi vastata. ja aga siis vaat-, kui ma ei oska sellele küsimusele vastata, siis vaadatakse mind ja öeldakse, mis tõlk te siis olete ma lugesin äh, äh, ma, ma ütleksin, et tõlkidel on tulevikku, ma olen selles täiesti veendunud ning selleks tule ja selleks, et see tulevik oleks hiilgav, on meil vaja teid. ja siit ka see mõte sellise globaalse foorumi kokkukutsumiseks. rahvusvahelised organisatsioonid ei saa töötada ilma teieta. ja meie ei saa teha oma tööd ilma teile selgitamata, et see professionaalne tase, mida meie nõuame, ei vasta alati sellele, mida ülikoolides pakutakse Eh, see tase ei ole alati see tase, mis on vajalik selleks, et ülikooli diplomit saada. niisiis, eh, on vajalik pidev mõtetevahetus meie ja teie vahel selleks, et me paremini mõistaksime, millised on teie probleemid ja et teie mõistaksite paremini, mida meie soovime, see on vajalik. sest vastasel juhul sellel ametialal, millel on tulevik. jah, te, te võib-olla hakkate koolitama tulevasi töötuid ja sellest oleks kahju. ja meil jällegi ei ole tõlke. ja teie koolitate tõlke, keda meie ei saa kasutada. ja siit mõte korraldada selline foorum. teatud ülikoolides on juba pikka aega äh, õpetajad siis äh, olnud äh, kontaktis klientidega, kelle juures üliõpilased stažeerivad ja need tulevased kliendid siis dikteerivad, millist taset on vaja lõpetajatel ja meie üritame samamoodi teha me üritame selgitada, millised on meie väärtused, millise, milline on see tase, mida me ootame, me Äh, rõhutame asju, mis võivad tunduda ilmsetena, aga need on niivõrd olulised. Pätsi kõneles äh, nõndanimetatud emakeelest, äh, sellest keelest, milles see tõlk töötab. Teie ülikoolide jaoks on väga oluline öelda oma üliõpilastele, et ei ole võimalik tõlkida ükskõik millisest keelest ükskõik millisesse keelde need keeled, mida tõlkeks kasutatakse, on seotud selle, meie mõtlemisega. ja on väga oluline, et me suudaksime neid mõtteid kontrollida eh, ja ei tohi lasta asjadel omasoodu minna. mida see kõik siis tähendab? see tähendab seda, et tõlk, kes töötab keeles, mida ta tegelikult ei oska, ei tohiks äh, seda teha, äh, sest tal puudub selleks vajalik pagas. Need on äh, kõik need põhjused, miks me oleme korraldanud selle foorumi, see on ainus võimalus, kuidas me saame seda ametit edasi edendada ja te tõenäoliselt märkasite, et erinevalt varasemast ajast toimus meil dialoog nende vahel, kes eh, ettekandeid pidasid ja tahaksin tänada maailmatasemel eksperte, kes võtsid vastu meie kutse ja tulid täna siia meie, eh, täna ja eile siia ja olid valmis vastama teie küsimustele ja teie kommentaaridele. sellepärast, et just nimelt tänu sellisele dialoogile saame me edasi liikuda. kakskümmend aastat tagasi umbes üks inimene, keda ma tahaksin tänada siin, Noel Moile, kutsus mind kõrvale ja rääkis mulle mõttest luua äh, Euroopa konverentsitõlke magistriprogramm. mina olin väga entusiastlik, me täiustasime seda ideed, me käivitasime selle plaani. Äh, see meie lapsukene e, kasvas nii hästi, et äh, tal ei ole nüüd enam vanemaid peaaegu vajagi see programm on olnud väga edukas. Äh, tegu on programmiga, mis on ülemaailmselt tuntud. aga see programm oli mõeldud Euroopa jaoks ainult ja sellest on kahju, sellepärast et me kõik äh, elame globaalses külas. mitte keegi ei saa öelda, et tuleb äh, piirduda vaid kahekümne nelja Euroopa keelega, kuigi jah, neid keeli peetakse väga oluliseks parlament on Lissaboni lepinguga saanud endale uusi pädevusi ja on muutunud oluliseks tegijaks rahvusvahelisel areenil, oluliseks äh, läbirääkimispartneriks rahvusvahelisel areenil. meil on äh, partnerlussuhted teiste parlamentaarsete assambleedega Äh, nagu näiteks AKV Aafrika, Kariibi mere Vaikse äh, ookeani riikidega, äh, Pan-Aafrika parlamendiga, Euromeediga, Araabia riikidega. samuti türgi keel on meie jaoks väga oluline keel, heebrea keel. ja Euronest on veel üks parlamentaarne assamblee, mis loodi kõige viimasena ja selles kontekstis on näiteks vene keel äärmiselt oluline keel. meil on üha rohkem äh, vaja neid keeli, mida äh, minevikus äh, kasutati põhiliselt ÜRO-s ja tahaksin tänada ÜRO kolleege, et nad ka täna siin on. ning meie näeme neid kui koostööpartnereid ja mitte kui konkurente. jah, me jagame omavahel kogemusi ja oskusteadmisi ning seetõttu nii nemad kui ka meie oleme väga huvitatud koostööst ülikoolidega. nii nemad kui meie oleme allkirjastanud vastastikuse mõistmise memorandumi. ma arvan, et on kätte jõudnud hetk luua uus kaubamärk, rahvusvaheline magistrikraad konverentsi tõlkes. selleks, et hõlmata rahvusvahelised keeled Ähm, keeled, äh, mis ei käi Euroopa konverentsitõlke magistriprogrammi kaubamärgi alla. Äh, sellega ma ei taha loomulikult öelda, et me kaotame igasuguse huvi Euroopa konverentsitõlke magistriprogrammi vastu, mitte mingil juhul, see on meie esimene lapsukene ja kui saadakse järgmine laps, siis see ei tähenda seda, et esimese, esimest last armastatakse vähem, otse vastupidi Eh, tihtipeale armatatakse, et esimene laps aitab teisel suureks kasvada. me lihtsalt soovime öö, eh, oma perekonnaringi laiendada, me tahame avada selle koostöövõimaluse kõigile ülikoolidele. Euroopa keeled ja mitte-Euroopa keeled eh, peaksid olema osaks ühest perest, kus ainsaks kriteeriumiks on kvaliteet ja kõik need, kes jagavad neid põhimõtteid, mis on vastastikuse mõistmise memorandumis kirjas, on teretulnud. me ootame neid selle uue kaubamärgiga liituma. loomulikult ei jäta me tähelepanuta ka Euroopa keeli oma eelmist kaubamärki me ei tee valikut ühe või teise vahel. Need on mõlemad, millele me keskendume. Euroopa keeled ja ülikool, Euroopa ülikoolid, nendega me töötame käsikäes ja eh, samuti teeme koostööd Venemaa, Hiina, Araabia ja teiste maailma riikide ülikoolidega. me oleme äh, praegu äh, analüüsi ja järelemõtlemise va-, faasis, aga teie peate meid selles protsessis toetama. täna ma äh, tulin välja selle mõttega, rääkisin põhimõtetest, aga ma paluksin teilt Äh, paluksin äh, Ebru Tirikilt, kes on juba äh, EMC võrgustiku osaks ning kes, kuna tema, kuna tema emakeel on veel kandidaatriigi keel, ei ole Euroopa Liidu ametlikel, et tema hakkaks koordineerima seda asja selleks, et me saaksime selle uue võrgustiku luua tahaksime ühendada kõikide ülikool, kõikid, kõik ülikoolid ja nagu öeldakse, tahaksime kaasata kõik sidusrühmad. Neil kõigil on tohutud kogemused keelte vallas, mis meie repertuaaris ei ole. Äh, Patsil on samuti Äh, väga suured kogemused praktiliselt kõigi maailmakeeltega. Äh, ta ütles mulle, et ta ei mäleta, et on olemas äh, selline keel, mille jaoks ta ühel või teisel päeval poleks pidanud tõlki leidma. ning kõikide tõlketalituste juhtide jaoks, kes on huvitatud vaid ühest asjast, sellest, et see elukutse edeneks, et see ja selleks on meil vaja, et me tagame kvaliteedi, sellepärast et kui kvaliteeti ei ole, siis ähm, ei ole meil tulevikku. siis ei oleks meid ju kellelegi vaja, kui meie kvaliteet on kehv. kui kvaliteet on olemas, siis on tõlkil ka tulevikku. niisiis ma tahaksin äh, äh, äh, rääkida siis suure lootusega sellest uue võrgustiku loomisest ja tahaksin, et me selle võrgustiku tõesti loome koostöös kõigi ülis, ülikoolidega, loomulikult me konsulteerime ka nende ülikoolide rektoritega, kes täna siin ei ole kohal, ülikoolide juhtorganitega ning ähm, loomulikult tõlketalituste juhtidega, kes sellest asjast on huvitatud. me kutsume kõiki osalema selles võrgustikus ja ma loodan, et äh, me saame võrgustiku heaks ära kasutada kõiki neid teadmisi ja oskusi, mis meil on, äh, selleks, et äh, kõikide keelte puhul me lähtuksime samadest põhimõtetest ja samadest väärtustest. tõlkimine on globaalne elukutse, te teate kõik väga hästi, et tegemist on elukutsega, mis Äh, millega käib kaasas kohutul, kohutavalt palju reisimist, äh, tõlgid, kelle elukohaks täna on Euroopa, võivad elada homme juba, ülehomme kuskil mujal ning ainult niimoodi, kui meil on ühised kvaliteedikriteeriumid ja ühised Äh, professionaalsed põhimõtted, nii nagu äh, sellised põhimõtted, millest Pätsi just rääkis. ainult niimoodi on sellel elukutsel tulevik ja see tulevik on tõesti globaalne. Äh, tänan teid kogu südamest selle eest, et lubasite mul Äh, rääkida sellest unistusest, mis mul on. ma loodan, et, et see idee äh, esin-, edeneb sama hästi nagu meie esimene lapsukene. ning lõpetuseks tahaksin ma tänada loomulikult äh, kõiki tõlke kes, eh, tänu kellele kogu see üritus täna võimalikuks sai. Eh, tahaksin, et te tänaksite aplausiga neid, kes täna kabiinides ja nende kolleege, keda siin ei ole täna ma paluksin, et te äh, aplodeeriksite ka kõikidele assistentidele, äh, kes äh, aitasid seda üritust korraldada, teile teelt näida, teile teed näidata, teie muresid lahendada, tehnikuid, kes meid aitasid, kõiki neid, kes aitasid teil oma ettekandeid pidada Äh, samuti äh, neid inimesi, kes aitasid meil hääletust läbi viia ning lõpetuseks eelkõige Isabellat ja Susannet, kes äh, olid need, selle projekti eestvedajad ning kes on väsimatult töötanud juba väga pikka aega, ma ei tea, kas nad on õnnelikud selle üle, et minul selline mõte, selline üritus korraldada tuli, aga nad on tõesti väsimatult töötanud ja ma pean ütlema, et viimastel nädalatel äh, on nad olnud siis pidevalt äh, ühenduses äh, kõigi talitustega selleks, et siin saalis oleks kõik vajalik olemas, et oleks hoolt kantud kõigi eest, kes siia on tulnud, ka nende eest, kes jõudsid kohale viimasel minutil ja ja nad on hoolitsenud tõesti selle eest, et kõik toimiks. niisiis tahaksin, et me aplausiga tänaksime kõiki neid kolleege. Enfin, lõpetuseks ma paluksin, et äh, minu järeltulija äh, tuleks ja liituks minuga siin poodiumil. Äh, kõigi nende jaoks, kes ei ole temaga veel tutvunud, kellel ei ole olnud võimalust temaga kõnelda Agnieszka Valter Tropp oli äh, siiamaani siin siis saalis ja nüüd äh, võtab äh, ta üle selle ametikoha, asub ühe tõlketalituse etteotsa ja mul on väga hea, ühel päeval ta ütles mulle, mina olen väga õnnelik, et ta selle ameti üle võtab, nimelt Äh, see juhtus pärast seda, äh, kui juhtus õnnetus Itaalia laevaga Costa Concordiaga ja nõndanimetatud see kapten lasi laevalt jalga äh, ja tema ütles, et teda häiris selline suhtumine, et kapten ei läinud laevaga põhja mina annan praegu talle üle laeva, mis veel ujub. rohkem ma öelda ei saa jah, tegemist on tõesti teen-, teenistusega, mis praegu funktsioneerib, funktsioneerib väga hästi ning ma olen kindel, et teie kõik, teie kõik olete äh, valmis temaga tegema koostööd ja et te tulete siia veel kord järgmisele ülemaailmsele foorumile, aitäh!